head sõbrad, daamid ja härrad. kell on kaheksa minutit kolm läbi, võib-olla paar minutit isegi liiga vara nüüd, aga hakkame pihta koheselt kuulamisega. meie ees on tõesti oluline teema tegemist on teaduspoliitikaga Euroopa Liidus Horisont kaks tuhat kakskümmend. ja järgmised aastad, järgmiseid aastaid meie tulevikku puudutab see. me teeme ülevaate ja, ja mõtleme tulevikule teadustöö raamistik on olnud alati meie jaoks väga oluline ITRES. me oleme ka vastutavad parlamendis ju äh, õigusloome küsimuste eest ning seega meie vastutus innovatsioonipoliitikas päris oluline. Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi puhul tähendab see seda kaheksat programmi tegelikult, kaheksat raamprogrammi, sellepärast et tõenäoliselt järgmine saab siis olema üheksas me ei saa tõenäoliselt nimetada seda ise strateegiaks kaks tuhat kakskümmend kuus. sellest ei oleks võimalik aru saada. me koostame raporti proua Soledad Kabelson-Ruiz on raportööriks, siin te oletegi vabandan, vaatasin vasakule liigselt, aga te olete siin keskel. ma saan aru, et te olete meie tegevuse keskmes. ja see tegevus puudutab siis vahearuannet Horisont kaks tuhat kakskümnele ning äh, arv-, anname oma arvamuse ka raamprogrammi äh, number üheksa kohta selle mm, kuulamise esinejad äh, peaksid meile pakkuma inspiratsiooni. me ootame väga palju teaduskogukonnalt ning samuti tööstuselt, ka VKE-delt. me ootame väga palju neilt. me ei räägi enam ainult teadlastest, sellest ei piisa enam. me tahaksime rääkida nii teadustööst kui siis ka juba ellurakendamisest. ja neist lootustest, mis kaasnevad äh, Horisont kaks tuhat kahekümnega. kaks ja pool tundi kahjuks ei ole piisav selleks, et põhjalikku arutelu maha pidada, aga ootan teie poolt tõesti huvitavaid kommentaare ja elavat arutelu. lubage mul ütelda järgmist, meil on kaks äh, eraldi vooru ette nähtud. kui lubate esimene voor siis. teen ettepaneku ära kuulata kolm kõnet. Need on meie külaliste kõned siis, seejärel leiab aset arutelu, mida siin mainiti ning teises voorus siis veel kaks kõnet ja arutelu pärast seda. alustame kolleegiga Kabesson Ruisiga. ja tema teeb omalt poolt avalduse, sellepärast et teie olete IT rakendusaruandega Horisont kaks tuhat kakskümmend raportöör Teie ise te olete ju ka väga hästi kursis nende küsimustega, te olete vastutav niivõrd olulise raporti eest ja see on meie jaoks tähtis, me tahaksime pakkuda teile võimalust kohe alguses sõna saada. ma tahaksin paluda, et kõik kõnelejad, keda on viis koos raportööriga, piirduksid vast kaheteist minutiga, kui lubate mul seda teilt paluda sest et äh, meie sooviks on ka arutelu maha pidada. meie raportöör nüüd räägib peamistest küsimustest, mis on olulised parlamendi jaoks ja seejärel jätkame teie kõnedega. võib-olla saame siis ka vastuseid pakkuda ja muid kommentaare teha. hea sõber, hea soledad, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma ei plaani üldse sõna ainult enda kätte haarata, tegemist on Horisont kaks tuhat kakskümmend vahearuandega, aga võib-olla võiksin lühidalt sisse juhatada, millega tegemist. meie eesmärgiks täna on kuulata eelkõige külalisi ja läbi viia arvamuste vahetus. Te teate kindlasti, et meie töö on seotud komisjoni tööga ning äh, programmi vahearuande väljatöötamisega. tegemist on äh, teatud poliitiliste äh, arvamuste väljakujundamisega, mis me peame koostama vastavalt artikli kolmkümmend kaks ning meie eesmärgiks, kogu selle tegevuse ümber on väga palju erinevaid algatusi, kuid meie sooviks täna koguda eelkõige infot kõikidelt äh, siinviibijatelt. tahaksin tervitada kõiki eksperte, kes täna siin viibivad. kohal on ka teiste fraktsioonide raportöörid, variraportöörid siis, Rahvaparteist Barbara Kudrika, ECR-ist on esindaja proua Eering, Marisa Mattias kuuest, härra Marakal Rohelistest, David Borrelli eh, FTD-st ning eh, Nikola Prepp siis eh, fraktsioonilise kuuluvuseta. meie eesmärgiks on tõesti kokku koguda kogu info kõikidelt huvitatud osapooltelt, teaduskeskustelt, tehnoloogia instituutidelt, tööstuselt, kuid samuti ka institutsioonidelt ja me tahame saada ülevaate sellest, kas programm kaks tuhat kakskümmend on olnud tõhus ning samuti äh, vaadata, kas tal on lisaväärtust ja kuidas ta, milline on olnud tema mõju sotsiaalküsimustele. Äh, nii, kas äh, programmi käivitamise ajal püstitatud eesmärkeid on ellu viidud. me tahame saada siis jah, ülevaate sellest, mis on suudetud saavutada, milliseid eesmärke on olnud raskem täita ja mis puudutab programmi tagajärgi, siis meie jaoks on olulised majanduslikud tagajärjed, muidugi te teate, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on väga palju parandanud Euroopa Liidu konkurentsivõimet kuid me ei tohi unustada ka sotsiaalseid aspekte, me peame vaatama, mida see on ühtekuuluvusele tähendanud. meie eesmärgiks täna ongi saada ülevaade sellest, kuidas on konkurentsivõimet parandatud ja samas tahame silmas pidada ka seda, et kodanike elukvaliteet on oluline, see peakski olema programmi keskmes. nii et konkurentsivõime ja ühtekuuluvus. mis puudutab väljakutseid Te teate, et eh, see teema on seotud ka kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, millega tuli kaks tuhat kümme. teadustöö innovatsioon on Euroopa poliitika südames. kahjuks aga me näeme, et majanduslik olukord on eh, ilmselgelt mõjutanud kaks tuhat kakskümmend programmi plaanitud on teatud muudatusi, mida veel pole ellu viidud, kuid sellega tuleb tuleviku seisukohalt arvestada. tuleb ka üheksas raamprogramm, seda ei ole veel küll nii-öelda tristitud, kuid selle raames peab arvestama kõikide mainitud küsimustega. see on siis üldine eesmärk analüüsida tõhusust ning eh, ühtekuuluvust selle puhul ning vaadata ka, millised võiksid olla järgmise raamprogrammi alusjooned. suur aitäh nende sissejuhatavate märkuste eest. Andre Martinutsi, professor, meie esimene kõneleja Viini eh, majandus- ja äriülikoolist ning ta on ka ekspert olnud meie seitsmenda raamprogrammi hindamisel. ta on seotud olnud samuti äh, ettevõtete vastutuse küsimusega, innovatiivse majandusmudeliga ning äh, teadus- ja innovatsiooniga ning äh, hindamisega. meil on vaja nii ex-ante kui ex-post hindamist erinevate hangete puhul. üle viieteistkümne aasta on tema koordineerinud Euroopa Liidu raamprogrammidest rahastatud äh, projekte, samuti on ta välja töötanud internetipõhise vaatlussüsteemi. tõesti, kogu see info on meie jaoks oluline. ta on teinud tihedat koostööd ettevõtjatega äh, ja analüüsinud Äh, korporatiivse äh, juhtimise hinnangu mõju, äh, olete vaadanud seda, kuidas mõjutab kõik see ka poliitikute tegevust? praegu olete seotud kodanikuühiskonna ja innovatsiooni küsimuste analüüsiga, samuti tegelete vastutustundliku äh, teadus- ja arendustegevusega ning VKE-dega ja Euroopa Liidu äh, lisaväärtuse väljaselgitamisega teadustöös. kõik need aspektid on meie jaoks väga olulised. proua Kabeson Ruiz selgitas ka, milline on meie lähenemine, kas äh, saaksite pihta hakata oma ekspertarvamusega, palun. Pusek, mis Kabeson Ruiz distinguished member härra Puusek, proua Kavasson-Ruiz, lugupeetud parlamendisaadikud, suur aitäh selle eest, et mind siia kuulamisele kutsusite ja andsite mulle võimaluse ähm, rääkida teemast, millega olen pikalt äh, tegelenud. tegemist on siis ettevõtete lähemisega Horisont kaks tuhat kakskümmend. mulle saadeti kolm küsimust, kas tegemist on õige teega, kuidas me saame selle mõju hinnata ja kuidas äh, analüüsida Euroopa tasandit liikmesriikides tehtud ja mida sellest järeldada. Äh, ning minu allikateks on neli erinevat äh, alust, seitsmes raamprogramm, vaatlussüsteem, mille töötasime välja, mida oleme kasutanud aastaid, me oleme siis üritanud vaadelda, milline on Liis seitsmenda raamprogrammi mõju. siin on olemas nii raportid kui ka ülevaated ning samuti lähtun oma sõnavõtus hiljutistel projektidel, mille kohta veel küll aruanded ei ole, need tulevad alles mõne nädala pärast. kodanikuorganisatsioonide äh, võrgustiku analüüs näiteks äh, seoses äh, teadusraamprogrammiga kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist Te kõik teate, et kaks tuhat kakskümmend Horisont programmil on kolm sammast. see võimaldas minna üle seitsmendalt raamprogrammilt siis eh, Horisont kaks tuhat kahekümnele. Te näete, need on siin ka ära toodud ning me näeme, et neil on erinev loogika. esimese samba loogika läheb kokku eh, põhimõtteliselt eh, alusuuringutega ülikoolides. ülikoolid ongi lähtegrupiks ning me oleme keskendunud eelkõige üksikisikutele, mitte organisatsioonidele ega ühiskondadele ning peamiseks äh, vääringuks on siin äh, tipptase, nii see tähendab siis me vaatame karjääri, me vaatame äh, trükis ilmunud materjale ning me oleme siis käsitlenud eelkõige väga loovaid töid, selle peale, seejärel on läbi viidud selleks Äh, valikuprotsess äh, äh, ning seitsmenda raamprogrammi tagantjärgi hinnangul me näeme, et on väga head alused loodud teadustööks Euroopas. teatud raskusi on tekkinud karjääride hindamisega, aga kui vaadata sotsiaalseid aspekte, siis me peame mõistma seda, et teadlased tihtilugu ise näevad äh, mõju ühiskonnale kui äh, midagi, mis tegelikult ei äh, toimi. nii et ühest küljest me näeme, siis on probleemiks tipptaseme seotus tegelikult, tegeliku mõjuga ühiskonnale. teine sammas, tööstus. siin me räägime innovatsioonist pigem ning vääringuks on kasum ja konkurentsivõime. majandusmõju hinnatakse nii enne kui pärast, tulemused on päris äh, muljetavaldavad hinnatakse seda, milline on negatiivne mõju ühiskonnale, töökohtade kaotsiminek ja nii edasi. tihtilugu unustatakse näiteks arvestada uute tehnoloogiatega, aga me peaksime arvestama sellega, et äh, kulude, vabandust, et tulude optimeerimine alati ei lähe kokku nende teemadega. näiteks ringmajanduse puhul me teame, et et äh, peamiseks äh, eesmärgiks on ju vältida raiskamist. kui vaadelda seda seitsmendas raamprogrammis, siis äh, me näeme, et tegelikult ei ole eesmärki saavutada, sellepärast et ettevõtete, ettevõtete üheks eesmärgiks ongi jäätmeid luua selleks, et teisesel turul siis nendega edasi kaubelda, see on selline tulu, mille põhinev loogika vältimine on palju olulisem, aga tegelikult ühiskondade jaoks, aga sellega siin ei ole saadud arvestada. kolmas, ühiskondlikud väljakutsed, kas seda ikka veel vaja on, struktuuriliselt ütleksin jah. ja lähtun kolmest argumendist. esiteks, ma arvan, me peame tooma teaduse inimestele lähemale. kui meil seda kolmandat sammast ei ole, siis oleks meil tõesti suurepärane teadus, mis puudutab avastusi, mis keskenduks iseendale ja mis jääkski ainult mängudeks ülikooli ja õppejõudude vahele ja ei jõuaks mitte kuidagi siis äh, kodanikeni. nii et meil on ikkagi vaja ka lähtuda sellest, millised on ühiskonna väljakutsed selleks, et teadust viia elanikkonnale lähemale ja vaadelda, millised punktid on olulised elanikkonnale. teiseks, millised võiksid olla lahendused, me peame midagi muutma ja me peame vastutustundlikkus kolmanda arenguna edendama, lisaks siis tipptasemele ning äh, kasule. kui me piirdume ainult tipptaseme ja äh, tuluga, siis äh, kuhu jääb vastutus? kolmandaks me peame integreerivad elemendid ja nende osakaalu tugevdama raamprogrammides. me näeme, et siiamaani on välja jäänud tegelikult väga paljud äh, osalejad neist programmidest. aga kui me integratiivseid elemente tugevdame, siis see võiks olla päris huvitav. kuidas siis edu, edu hinnata? proovigem nendest kolmest argumendist lähtuda. kuidas äh, hinnata seda, kas elanikkonnale on teadus lähemale toodud, millist rolli saab äh, elanikkonda teaduses mängida, me oleme ka siin tööd teinud töötasime välja kuus erinevat viisi, kuidas lähendada inimestele teadust. esiteks, inimesed võivad olla sihtgrupiks info levitamisel. näiteks teadlased pärast äh, teadustöö tegemist avaldavad selle, äh, see paisatakse meediasse ja räägitakse sellest, mis avastati. see tegelikult toimib päris hästi. Horisont kaks tuhat kahekümnes toimis hästi ning ka erinevates muudes teadusprojektides võiks võib-olla veel sihtmärgistatumalt seda teha ning äh, erinevaid stiimuleid kasutada, kui põhimõtteliselt see toimib. inimesed võiksid olla ka andmete allikaks, see, sellel põhinevad vaatluskeskused, nii et inimesed ise saavad andmeid koguda, mitte ainult teadlased, ka see toimib päris hästi, siin on teatud eraandmetega äh, äh tekkinud probleeme, kui me räägime suurtest andmetest, siis see ei ole nii probleemi-, problemaatiline, aga see toimib päris hästi. inimesed võivad olla samuti partneriteks või siis äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad seda olla. Äh, see mõte tuli mõned aastad tagasi kaasata äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid, aga see ei toiminud päris hästi, kui vaadata praeguseid uuringuid, siis kuus protsenti kõikidest organisatsioonidest olid äh, siis kodanikuühiskonna organisatsioonid aga kokku said nad vähem kui ühe protsendi rahastusest. nii et nad küll olid partneriteks, kuid nad ei saanud sellest mingit kasu üle. üle kaheksakümne protsendi äh, vabaühendustest äh, tegelikult loobus kuuendast-seitsmendast raamprogrammist, VKE-de puhul oli see natuke madalam, ligi seitsekümmend Nad jäid ka kõrvale äh, programmi keskmest nii et äh, ilmselgelt see süsteem lihtsalt ei toimi, sellepärast et vabaühendused toimivad teistsuguse loogika alusel. Äh, nad hoolivad rohkem tulemusest kui teadus, vabandust, mõjust kui teaduste tulemusest. ning võistluslik teaduskeskkond on nende jaoks miski, mis ei ole eriti kõnekas nii et see eriti ei toiminud. nüüd äh, nii-öelda vahikoerad. eeti-, eetiliste aspektide hindamiseks loodud äh, kogud, äh, väravavalvurid nii-öelda, kogu, ühis-, vabaühenduste kaasamine tulemuste hindamisse, see oleks päris huvitav mõte Äh, siiani on olnud niimoodi, et teadlased ise teevad teadustööd ja siis hindavad selle, see oleks päris, äh, siia oleks päris äh, lihtne kaasata ka kodanikuühiskonna organisatsioonid. ja veel ekspost hinnangu ettepanek luua eriprogramm agenda koostamiseks. praegu on kogu protsess päris läbipaistmatu päris palju teadmisi on, aga mida saaks koondada eriprogrammi, visioonid ja agendad ja siis äh, saaks kõik selle kokku koondada. nii palju siis teaduse lahendamisest äh, inimkonnale. lahenduste pakkumine. see ei ole küll lineaarne mudel, aga tuleb siiski arvestada sellega, et avastusest innovatsioonile läheb päris palju aega, siin on erinevad faasid, miski uus avastatakse äh,, töötatakse välja uus teooria, siis see teooria peab jõudma tehnoloogiasse, tootmise, teenustesse ning toodetesse lõpuks. siin sekkub ka ärisektori, siis sõltub turgudest ja tarbijatest, kas nad võtavad selle uue teenuse või kauba üle ning lõpuks see muudab ühiskonna tavasid ning sellel on oma mõju ju. see protsess võtab viis kuni kakskümmend aastat aega. kui te tahate teada, kas ühiskonna ees seisvate äh, väljakutsete lähenemine vilju kannab, siis praegu on liiga vara seda ütelda. kaks tuhat kakskümmend, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend esimesed projektid alles lõpeb praegu, nii et ma ei ootaks ähm, siin midagi suurt ekspost hinnangus, aga eks ante me saame seda teha. me oleme võimaliku äh, seitsmenda raamprogrammi mõju hinnanud nagu te kindlasti teate, puudutab see ka areng, äh, jätkusuutliku arengu eesmärke, näiteks ÜRO eesmärkidega ligi kakssada riike on need heaks kiitnud hiljuti ning samuti Euroopa tasandil kaks tuhat kolmkümmend strateegiani väljatöötamisel. nii et me tahame teada, kas see seitsmes raamprogramm on juba sellega seotud. Need teemad just, mitte programm ise, sest te ütlesite varem välja. aga tulemused on päris julgustavad, juba seitsmendas äh, raamprogrammis käsitleti selliseid teemasid nagu terve elu, energia, äh, jätkusuutlik tootmine ning tarbimine. kuuskümmend protsenti, vabandust, seitsekümmend protsenti, ei kuuskümmend protsenti ja seitsekümmend kuus, äh, kõikides projektides seitsekümmend kuus protsenti Euroopa komisjoni panustest just sellistesse programmidesse läks kolmas küsimus. kuidas eh, integreerivaid elemente tugevdada? praegu need kolm erinevat sammat on päris eraldi, kui me tahame siduvaid elemente tugevdada, siis me peame mm, eh, eri, eri platvorme looma mm, Äh, teadmistepõhise taotluse jaoks me peame äh, suurema osa sidusrühmasid haarama, see protsess peab olema jätkuv. Äh, me peame tegelikult arvestama rohkem teadusmaastikuga, mitte üksikute projektiga ning viimane küsimus, mille te esitasite see puudutab ka liiklusriike eraldi, meil on päris palju näiteid siit, see äh, tõesti võtaks üle kahe ja poole tunni, kui peaksin hakkama neist kõikidest rääkima, aga põhimõtteliselt, kas Euroopa lisaväärtus äh, on äh, olemas, see on palju tähtsam. kas sellel on mingit lisaväärtust, et Euroopa tegeleb nende küsimustega või võiksime me liikmesriikide kätesse jätta, ma ütleksin, et Euroopa Liit Liidu lisaväärtus, see sõltub sellest sektorist ja innovatsioonivaldkonnast, millest me räägime, me oleme viinud läbi uuringuid, erinevused on tõsised, kui me räägime äh, sellistest valdkondadest, kus on vaja kas palju äh, investeerida taristutesse või mitte. ning kõige suurem Euroopa lisaväärtus on tegelikult lihtsustamine, juurdepääs andmetele ning agenda püstitamine. Äh, nii et lühidalt, kas tee on õige? jah, mina teeksin ettepaneku need kolm eraldiseisvat sammast alles jätta, mitte ühte kokku panna nii et need kolm sammast peaksid alles jääma, selleks et me peaksime teadust lähendama elanikkonnale, me peaksime siduma selle jätkusuutliku arengu eesmärkidega, seda ma mainisin, ning kasutama ära ka ÜRO erinevaid vahendeid, mis selleks on. ja me ei peaks äh, mikrojuhtimisega jätkama. Under Horizon 20. suur aitäh, jah, selline ühiskonnapõhine lähenemine Horisont kaks tuhat kahekümnele aitäh kõikide küsimuste eest ja märkuste eest. kuidas mõju hinnata? rääkisite ka liikmesriikides toimuvast, kõik see on väga oluline. nüüd aitäh selle sõnavõtu eest, professor, ja nüüd läheme edasi järgmise teema juurde. Euroopa innovatsioonipoliitika mitte niivõrd teadustegevus ainuüksi. koostööpõhised projektid versus siis üksik kasusaajad. Euroopa Innovatsiooninõukogu mõte ja muu selline võiks olla väga huvipakkuv meie jaoks. How to move in these topics uh,. Madame Wendy Sonneveld. proua Wendy Sonneveld Genfi, õppis Genfi ülikoolis ning samuti Euro, Euro-, Amsterdami ülikoolis Euroopa õpinguid, poliitikanõunik mitmetes paikades, ka teadusuuringute vallas. ta esindab Genti ülikooli hetkel, on esindanud seda ka varem ja ka esitate seda ka Euroopa institutsioonides. vastutate suhete eest, nagu kõne ütleb teie CV, strateegiliste partneritega ja teiste Euroopa Liidu ametitega. väga oluline, kuidas ühendada omavahel institutsioone, kuidas muuta nad kokkusobivaks olete seotud Euroopa teadusuuringute alaga ja vastutate ka selle eest, et osalete Flandria rektorite konverentsil, sellest, selle töörühmas, mis tegeleb Euroopa Liidu uuringutega. juhite ühist Euroopa, Euroopa uuringute gruppi Flaami üli, ülikoolide nõukogus. viimasel ajal olete keskendunud sotsiaal- teadustele ja humanitaarteadustele Horisont kakskümmend kakskümmend raames, väga tore. meie jaoks muidugi hetkel oleks kõige huvitavam innovatsioonipoliitika ja Euroopa Innovatsiooninõukogu, mis on, otsus on nüüd meie ees ja teil on sõna. suur tänu sissejuhatuse eest, suur tänu ka proua Kabeson-Luisile kutse eest paar sõna kõigepealt minu ülikoolist, enne kui ma lähen teema juurde. Genti ülikool on kolmeteistkümnendal kohal aastal kaks tuhat neliteist raportis, mis puudutab Horisont kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend. teeme tihedat koostööd IKLO-ga, oleme EUA ning oleme ning Cesari liige. viimastel aastatel oleme ka multidistsiplinaarses SSH uuringus kaugele jõudnud. kui ma alustasin selle koosoleku ettevalmistamist, ei olnud väga palju infot veel olemas, aga hetkel me tõesti tugineme pigem turupõhistel uuringutel seega meie tehnosiirde amet on väga oluline, Student Entrepreneurs on teinud, on andnud oma paluse oot- ning ootame väga koostööd komisjoniga. tähtis on see, et seos SIF-i ja struktuurifondide vahel on, ehk siis struktuuri- ja investeerimisfondide vahel. härra Juncker selgitas meile septembris, et äh, e eelarvelisi vahendeid ei lähe teadusuuringute rahadest ESIFi rahadesse. meie jaoks on EFSI programm, mis peamiselt keskendub innovatsioonile. seega see on justkui laen teadusuuringutelt innovatsioonile. me soovitame Euroopa Parlamendil tagasi maksta kärped Horisont kahekümne kahekümnele, sest et see tekitab äh, suuri probleeme, näiteks äh, saavutuste määraga. me täname Euroopa Parlamenti teie toetuse eest iga-aastases eelarvemenetluses ja eelarvekärbete puhul suur tänu selle eest. jätkake palun seda, ärge rohkem kärpeid tehke, palun. tahaksime ka teid üles kutsuda, ähm, et te oma riigi ECOFIN-i ministriga tegeleksite, et äh, ministrid hakkaksid nägema investeeringuid äh, kui investeeringut, innovatsiooni kui investeeringut ja mitte kui kulu. seda on väga vaja kuid piisavalt ei mõisteta asjaolu, et ülikoolid peavad tuginema grantidel. me, me ei tooda mitte midagi, me ei müü mitte midagi. me ei teeni tulu, me ei teeni kasumit. kuidas me siis äh, saame laene tagasi maksta? raha on vähendatud innovatsiooni osas EFSI poolt, aga kui me vaatame raamprogramme, siis lihtsustatult viies ja kuues raamprogramm keskendusid teadusuuringutele ja Horisont keskendub innovatsioonile. ja nüüd tuleb äh, seda paremini tasakaalustada. loodetavasti parlament aitab meid selles. tähtis on rohkem tähelepanu pöörata teadusuuringutele ja samas hoida tasakaalu teise ja kolmanda samba vahel. me soovitaksime teile üht ja samas see on lihtne soovitus. teadustegevus tuleks sisse viia. me oleme ühiskonna muutustes ja ka teises sammas sisse viinud innovatsioonitegevused. teadusuuringute tegevused innovatsiooni ja teadusuuringute vahel tasakaalu leidmiseks oleks, oleks mõttekas seda varianti uurida tasakaal on igati õigustatud. on ka muid põhjusi, näiteks äh, teadusalane tegevus võimaldab ACC uurijatel olla paremini seotud poliitikategijatega ja vabaühendustega ja ka VKE-dega. see kindlasti Genti ülikool toetab mitmedistsiplinaarset äh, lähenemist horisondis, aga me oleme sellega liiga kaugele läinud. Research Actions OSKA soovituseks DGRTD-le. Ähm, seal räägitakse sellest, et sektoritevahelised äh, seosed võiksid kahjustada innovatsiooni, kui need on liiga kaugeleulatuvad. Euroopa Komisjon ka vist mõtleb äh, EAC avamisele, aga meie jaoks läheks see liiga kaugele. komisjon näeb, sellisel juhul me ei saa teha horisondi raames teadusuuringuid enam Brüsselis arutatakse üksikute abisaajate ja, ja gruppide abi, gruppidest abisaajate küsimust, meie jaoks on mõlemad olulised. Konku-, Euroopa konkurents on see, mis annab Euroopa lisandväärtuse ning ühine, ühiste teadusuuringute puhul ei olegi alternatiivi. säilitage palun seega mõlemad. kui te tahate midagi ette võtta siis äh, võib-olla tõhusam koostöö riikliku ja regionaalse tasandi vahel oleks mõte, aga sealjuures tuleb silmas pidada, et lihtsustamine on võtmesõna. sellisel meil oleks vaja ühte tüüpi reegleid, mitte täiendavate programmide loomist Horisont kaks tuhat kakskümmend ümber, see ei ole lihtsustamine siis parem integratsioon on oluline. aga ka innovatsioonilünk tuleb ülestada, ületada. Genti ülikool peab seda peamiseks probleemiks ja toetame ka komisjoni, kes ütleb, et Horisont ei ole ühtekuuluvusfond, kuid midagi tuleb ette võtta innovatsiooni osas ja selle innovatsioonilünga osas. Horisont kaks tuhat kakskümmend on täiendav poliitika ja me toet-, toetame komisjoni kui nad sellisel seisukohal on. üksikud liikmesriigid peavad läbi viima struktuurseid reforme, nagu ka meie teeme Flandrias näiteks. nii et säilitage tipptaseme äh, põhimõte. mõelge ka sellele, kuidas äh, SOE skeemi säilitada. me kindlasti toetame selle laiendamist samuti. samuti võiksite mõelda, kuidas luua sünergiaid struktuurifondide ja Horisondi vahel. kuid neid tuleb luua programmide tasandil, strateegilisel tasandil Genti ülikoolis oleme tõdenud, et on liiga suured erinevused terminoloogias kahe programmi vahel. ka ajakavad ei klapi. ning raamatupidamissüsteemid on väga erindavad, nii et erinevad, nii et ei ole mingi lõbu täna sünergiatega töötada. seda võiks lihtsustada ja mis ei ole meie meelest õige mõte, on suurendada äh, võrgustamise eelarvet ja reisimise eelarvet horisondi raames, et äh, ületada innovatsioonilünka. meie meelest juba liiga palju kulutusi selles vallas, Eraneti ja CSA puhul näiteks meie leiame, et tuleb eelarvet paremini ära kasutada selleks, et ületada innovatsioonilünka Horisont tegeleb innovatsiooni ja teadusuuringutega ja see peakski eelkõige sellele keskenduma. nagu ma ütlesin, meie ülikool on esirinnas SSH uuringutes. me viime uurijaid kõikjale Euroopasse. me oleme alustanud koostööd SSH tööt-, uurijate vahel ja mõtleme tekk-uurijatele eelkõige. komisjon leiab, et hetkel on tegemist alles protsessi algusega ja meie, me tõepoolest oleme siin esirinnas, nagu ma ütlesin. soovituseks oleks meie ülikooli poolt siinkohal, et kõige olulisem on kvaliteet ma ei ole kohanud mitte ühtegi uurijat Genti ülikoolis, kes öelnud, et äh, nad, neid vaimustavad äh, liht-, neid vaimustab lihtsalt Euroopa, neid, neid vaimustab uuringute kvaliteet. tähtis oleks ka sihistatud eelarve olemasolevate KPI-de puhul. SSH KPI on juba olemas, siis äh, võiks ka olla sihistatud eelarve. võiks ka avada VKE-de innovatsiooni assotsieerunud skeemi vabaühendustele, sest SSH uurijad pigem on lähemal asuvad asuvad lähemal kodanikuühendustele kui VKE-dele tavaliselt. ja nagu ma ennist ütlesin, teadusuuringute alased tegevused, research actions võiks siin olla abiks. ja ESR-i kvaliteeti kindlasti tuleks tõsta. Genti ülikool toetab iglo soovitusi ärgem mingem üksikasjadesse, aga komisjon peaks uurima, kas oleks võimalik paremini integreerida SSH-sid hindamisprotsessi. komisjon töötab nüüd ka põhjalikuma mõju äh, definitsiooni kallal, mõju mida tekitavad SSH uurijad, see ei ole, need ei ole tech uurijad ja need tuleks kindlasti arvesse võtta selles uues äh, mõjudefinitsioonis. ja viimane slaid. finantsregulatsioon Euroopa teadusuuringute ala, kõik siin on, on seotud lihtsustamisega. kõigepealt taotluste esitamise vormid vo, siin nendele vormidele on lisatud palju erinevaid lahtreid viimastel aastatel. me kindlasti toetasime erat, aga, aga lahtreid saab täita institutsioonide tasandil, neid võiks teha nende uurijate eest näiteks HR Excellence Label, need on institutsionaalsed asjad, mida või LEAR, komisjon võiks äh, teadlaste eest neid lahtreid täita. see vähendaks halduskoormust nii uurijate jaoks kui äh, toetuskontorite jaoks. ja lõpuks, mis puudutab finantsmäärust, komisjoni on teinud ettepanekud eelarve peadirektoraadil, nagu te olete ka võib-olla näinud, alustada teaduspõhist rahastamist, kuid ülikoolina ei, ei tohi me vastu võtta makseid, mis tuginevad teadusuuringutel. see ongi meie jaoks probleemiks. Nad tegid ka ettepaneku äh, lihtsustatud kulumudelite kallal töötada mitte lihtsalt süste-, kasutada süsteemi, mis tugineb äh, kulude tagasimakse, taksmisel. Genti ülikoolis me küll ei tea, kes selle lihtsustatud kulumudelite sõna välja mõtles, sest tegelikult toimub täpselt vastupidine meie ülikoolis, koormus on palju suurem. meie ettepanek oleks, et me säilitame praeguse süsteemi ja selle süsteemi raames alustame tihedamat koostööd äh, lihtsustatud maksemudelite, kulumudelitega, sest äh, nagu näiteks Price'is süsteemi puhul või või üksuse maksumus näiteks kliiniliste katsete puhul oleks kasulik lihtsustatud kulumudelit kasutada, kuid üldiselt see ei tööta horisondi raames seega palun, Euroopa Parlament, palun arutage teie budžetiga seda. suur tänu. ja proua Kabeson-Ruiz, meie raportöör, kas te võiksite kommenteerida? suur tänu. esimees, ma tahaksin tänada kõnelejaid ja omalt poolt esitaksin küsimuse peamiselt esimesele kõnelejale kõnelejale ja võib-olla siis teine võib täiendada. Te rääkisite sellest, kui tähtis on kodanikud asetada protsessi keskmesse. teadus peab olema kodanike teenistuses ja omalt poolt ma arvan, et sotsiaalteadused ja teadusuuringute mõju ühiskonnale on väga oluline. me rääkisime hindamisest, me rääkisime sellest, kuidas mõju mõõta ja minu küsimus on järgmine, kuidas kavandate projektide hindamisel kasutada sotsiaalseid ja humanitaarseid hindamiskriteeriume, ma selgitan. Te rääkisite tööpuudusest, mis on seotud tehnoloogia arenguga. töökohad kaovad ja see on seotud äh, tehnoloogia, innovatsiooni, teadusuuringute arenguga võib-olla tuleks sisse viia kriteerium, mis võimaldaks juba ennetavalt ja läbivalt seda aspekti projektide hindamisel. ja see võiks ka olla äh, lahenduseks äh, tulevikku silmas pidades. ja nüüd Genti ülikooli esindajale küsimus. Te rääkisite kõigist väljakutsetest ja probleemidest, mida tuleb arvestada vahearuandes. mina eelkõige keskenduksin tulemustele ja nende hindamisele. sellega just on seotud paljud raskused mõnede institutsioonide osalemisel. laenud, subsiidiumid, raskused, millest ka siin räägiti. ma tahaksin, et me pisut põhjalikumalt mõtleksime selle üle järele, kuidas keskenduda pigem laenudele ja mitte subsiidiumitele ja milline mõju on sellel erinevatele sektoritele, see kindlasti mõjutab järgmist raamprogrammi. ja ka hindamine tuginedes tulemustele on tähtis. kuidas siis sellisel juhul seda mõõtmist läbi viia? peab olema eelnev hinnang, kindlasti. ma ei tea, kas te jälgite minu mõttekäiku? suur tänu. veel mõned küsimused. proua Kudritska, Rahvapartei variraportöör um,. Bardzo, bardzo dziękuję za te wystąpienia. Suur tänu nende sõnavõttude eest. olid üsna õpetlikud. proua Kabeson Ruiz, tahaksin teid tänada selle väga huvitava reisi eest Hispaaniasse ja Portugali, kus meil toimusid kohtumised äh, äh, kohaliku teaduskogukonnaga. Nemad kõnelesid ka sellest, kuidas nemad hindavad Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi. ma arvan, et alustada tuleks meil küsimusest, miks mis on uue raamprogrammi eesmärk? mis eesmärgil meil seda vaja on? keskendudes ainult äh, ettepanekutele, mida kuulsime Genfi ülikooli poolt, me oleme seda juba varem kuulnud, aga kui me tahame luua, arendada uue raamprogrammi sisu ja kui me tahame head raportit, Euroopa Parlamendis koostada, mis tugineb äh, horisondi kogemusele, siis peaksime võib-olla mõtlema, mis on uue raamprogrammi mõte. ja kas selle mõte on äh, luua sarnased tingimused kõigile ja kaasata valitsusvälised organisatsioonid Neid tuleb muidugi rahastada, kuid ma arvan, et selleks võiks, võiks kasutada teisi vahendeid, nagu Ühtekuuluvusfond näiteks. raamprogramm peaks viima olukorrani, kus Euroopa Liit mitte ainult ei jätka äh, arenemist ja, ja, ja majanduskasvu, aga ta peaks olema eelkõige tehnoloogiliselt konkurentsivõimeline äh, võrreldes tõusvate majandustega, mitte ainult Ameerika Ühendriikidega, aga näiteks võrreldes Hiina ja Indiaga. seega eelkõige on meil vaja jätkata konkurentsivõime tõstmist Euroopa Liidus teadusuuringute alal. ning äh, sellest peaksime rääkima, sellest, kui palju on vaja, vaja alusuuringutele ja humana-, humani-, humanitaarteadustele ja kõigele muule kulutada, see on oluline, sellest tuleb rääkida, aga kõige olulisem on seada eesmärk, kus tipptase Euroopa Liidus ja teadusuuringute kvaliteet on kõrgemal tasemel. seda me saavutame nii, et järjest rohkem kasutatakse ära teadusuurijate potentsiaali, kes ei ole siiamaani kasutanud toetusi, et nad saaksid osaleda, et nad saaksid neid grante, et me saaksime regionaalseid erinevusi vähendada ja jõuda olukorda, kus teadusuuringute kvaliteet kasvab kõikjal Euroopa Liidus, mitte ainult teatud paikades ja mis oleks teie nägemus selles? see on ju kogu mõtlemise aluseks järgmisele raamprogrammile. uus raamprogramm, mis on meie ees, see, kuidas me nüüd läheneme siin ühtekuuluvusfondile, siis meil hakkavad eesmärgid vahetust. suur tänu nüüd saab sõna Kristina Võvatska. aitäh, härra esimees. kõigepealt eh, peaksime me välja töötama uue teadusprogrammi ja selleks on meil vaja väga selgelt välja tuua probleemid ja murekohad, mis meil on Horisont kaks tuhat kahekümnega. on väga oli väga huvitavad need teie ettekanded, kuid te mõlemad rääkisite programmidest ja projektidest, ähm, mis tulenevad nendest programmidest. mina, mind aga huvitavad need äh, madalad edumäärad teatud valdkondades ja ma tegelikult ei saanud küsimust sellele küsimusele, et äh, kus on see väga suur lõhe teatud liikmesriikide intellektuaalse võimekuse ja nende madala öö, äh, taotluste arvu vahel Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames et need tõkked ei tule mitte inimressursi puudumisest, vaid pigem äh, teaduskeskkonna tingimusest, võib-olla sellest, et äh, kapital on väga laiali pillutatud, võib-olla sellepärast, et ei tehta piisavalt koostööd äh, teadus valdkonna ja ettevõtete vahel. tegemist on ilmselgelt tõkkega, aga see tuleb ka siis välja tuua. veel üks asi. ma saan aru, et on teatud ametlikud tõkked, miks meil ei ole võimalik saavutada täielikku sünergiat eh, Horisont kaks tuhat kahekümne ja tõukefondide vahel. aga selliste sünergiaefektide puudumine tähendab ju seda, et me viskame raha lihtsalt aknast välja mm meil on ka siin olnud näiteid, kus ühelt poolt äh, proteesikeskus tegeleb küll teadusuuringutega, aga teiselt poolt pakub ka teenuseid inimestele, nii et tegelikult peaks see keskus saama raha mõlemalt fondilt. nii et kui me seda vahearuannet koostame, me peame tõesti väga palju pingutama selleks, et neid sünergiaefekte ära kasutada. aitäh! roheliste fraktsiooni variraportööriks on härra Maragall, kes saab nüüd ka sõna. aitäh, härra esimees. jah, tõesti, tegemist on väga huvitava küsimusega ja väga tähtsa küsimusega Euroopa Liidu teadustöö jaoks ning tegelikult me siin oleme juba järeldusi tegemas. mina tahtsin öelda seda, et äh, minu arvates on Horisont kaks tuhat kahekümnes palju rohkem potentsiaali kui ka, kui varasemates teadusraamprogrammides. aga tähtis on, et me siin temaatilised valdkonnad eraldi välja tooksime ja väga tähtis on, et me siin tõesti üritaksime saavutada tasakaalu ja peaksime nii-öelda otsima seda tasakaalu ja tegelikult tööstuskomisjoni visiidilt Hispaaniasse ja Portugali tuli see väga hästi välja, et me peame tõesti siin konkurentsivõime, ühtekuuluvuse ja tippteaduskeskused kuidagi omavahel kokku viima. praegusel hetkel see kahjuks nii ei ole me soovime ka erinevaid Euroopa piirkondi omavahel ühendada nende teadustaset ühtlustada, kuid praegusel hetkel siiski toetatakse lõhede suurenemist, sellepärast et teadustöö on keskendunud nendesse valdkondadesse ja nendesse piirkondadesse, kus juba praegu teadustöö on väga kõrgelt arenenud. siis tuleks vaadata neid meetmed, mis on kindlalt paika pandud, mis sõltuvad edust ja siis ka, miks see läbikukkumismäär on nii suur. me peame tõesti tõsiselt äh, mõtlema selle peale, kuidas äh, võimekust sajaprotsendiliselt ära kasutada. siis samamoodi ka äh, tasakaalu saavutamine teaduse ja innovatsiooni vahel. on täiesti selge, et meil on tehnoloogia lõhe, see tuli Horisont kaks tuhat kahekümnega ka väga hästi välja. me tahame selle lõhe vastu võidelda, aga see tähendab seda, et alusuuringud ja ülikoolid on praegusel hetkel palju halvemas olukorras eh, ja jäänud tahaplaanile. Nende olukord on palju halvem kui seitsmenda teaduse raamprogrammi raames me rääkisime ka sellest, et konkurentsivõime ja teaduse tipptöö tegelikult mõjutavad ka seda, kuidas on üles ehitatud avaliku sektori eelarve. peale selle on väga palju lahtiseid küsimusi ka näiteks meditsiinivaldkonnas, mis vajavad lahendamist. meil on vaja alusuuringuid, meil on vaja sotsiaal- uuringuid ja tegemist on valdkonnaga, mis ilmselgelt ei tooda kasumit ja seega on jäänud need valdkonnad vaeslapseks. paar tähtsat programmi küll on selles valdkonnas, nagu näiteks äh, äh, mõned meditsiiniprogrammid, aga samal ajal, kui me vaatame dementsuse või Alžeimeri vastast võitlust, siis kahjuks me ei ole siin edusamme teinud. või siis ka äh, vaesusest tulenevad haigused, nagu näiteks AIDS, sellevastane võitlus on kahjuks läbi kukkunud. nagu öeldud, Euroopa programmil on küll väga suur potentsiaal, aga selle asemel, et riiklikele programmidele nii-öelda lisandväärtust toota, ja olla lisavõimaluseks, on hakatud seda programmi riiklike programmide asemele panema, sest äh, liikmesriikide eelarved on väga palju kärbitud ja tõesti, me peaksime siin rohkem prioriteete paika panema ja riskima, riskima poliitikate väljakujundamisel. poliitikate väljakujundamisel peaksime sotsiaalsetest prioriteetidest lähtuma, aitäh. pidage palun kõne eest järgi, järgmisena ALDE fraktsiooni variraportöör äh, proua Veering, jah. aitäh kõigepealt äh, kahele kõnelejale suur-suur tänu väga huvitavate ettekannete eest. ALDE fraktsioon leiab, et Horisont kaks tuhat kakskümmend 20 peab jääma üheks kõige tähtsamaks programmiks, ta on suurepärane programm nii teadustöö jaoks kui ka üleüldiselt Euroopa jaoks. me peame jääma konkurentsivõimeliseks võrreldes ülejäänud maailmaga ja meie tööstusettevõtted peavad jääma konkurentsivõimeliseks ja üheks võimaluseks konkurentsivõime parandamisel ongi Horisont kaks tuhat kakskümmend. eelkõneleja ütles ka juba, et teatud liikmesriigid tegelikult Äh, asendavad oma programmid Horisont kaks tuhat kakskümmend programmidega ja küsimus on nüüd selles, et kuidas me saaksime liikmesriike stimuleerida selleks, et nad ka fondide kaudu teadustööd äh, toetaksid, et need vahendid ei tuleks mitte ainult Horisont kaks tuhat kakskümmend vahenditest, vaid ka liikmesriikide eelarvetest. see on teadustöö jaoks ülitähtis. ja siis veel üks küsimus esimesele kõnelejale. Te mingil hetkel rääkisite, et projektide asemel tegelikult nii-öelda teadusmaastikku tuleb rahastada, et mida te sellega mõtlete, et kas me peaksime äh, ühte suurt algatust siin välja töötama või pigem siis väiksemaid projekte? aitäh! suur tänu! tahaksin teile meenutada, et äh, me räägime ka sünergiatest ja riikliku võimekuse äh, suurendamisest ja samamoodi veel ka sellest, kuidas äh, identifitseerida uusi meetmeid ja uusi teaduse väljakutseid. näiteks Euroopa Teadusnõukogu kaudu siis seitse, üheksanda raamprogrammi kaudu praegu aga rohkem kõnelejaid meil ei ole ja sellepärast ma palun meie külalistel vastata ja annan sõna samas järjekorras, nagu esialgu sõna võtsite. aitäh! kõigepealt üldiselt, kas raamprogramm tegeleb sellega, mis inimeste jaoks on tähtis ja kas inimeste jaoks on ainult konkurentsivõime tähtis või kas neid huvitab ka poliitika ja millised poliitikavaldkonnad siis on suunatud Horisont kaks tuhat kahekümnele? siin, kui vaadata ühiskondlikke muudatusi, siis kas tõesti on keskendutud äh, õigetele küsimustele? ja mis oli siis see äh, tõusev täht äh, Horisont kahekümne, kahe tuhat kakskümmend puhul võrreldes seitsmenda raamprogrammiga Tervis ei, kliimamuutused ei, liikuvus kas eurooplaste jaoks tõesti liikuvus on praegusel hetkel tähtis, kas see on see küsimus, millega Euroopa peab tegelema? kas see on see probleem, millega Euroopa poliitikud tegelevad, kui nad lähevad koju ja räägivad inimestega, siis nad ütlevad, et jah, kõige suuremaks probleemiks on meil liiklusummikud. teiseks, kas kodanik kui ühiskond on hästi integreeritud ja me ei räägi siin praegu kodanikuühiskonna organisatsioonide rahastamisest või sellest, et me peaksime neile pirukast suurema osa eemaldama. küsimus on hoopis see, et kuidas on nad integreeritud, kas sihtrühmana või kas neil on ka mingi otsustav roll selles mängus. praegusel hetkel ei ole. nii et kui te tahate inimestele lähemale neid viia, siis andke neile mingi kindel ülesanne tehke see kõik avatuks, kui räägitakse siin volinik Moeraše avatusest, siis tõesti tehke see inimestele ka avatuks ja kui me räägime rahastamissüsteemidest ja läheme nüüd üksikasjadesse, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend ühiskonna muudused on tegelikult nagu üks korralik avaliku pakkumise riigihanke projekt. see on täpselt samamoodi nagu näiteks kiirtee ehitamine kui ehitatakse Viinist pra Prahasse kiirtee, mina olen Viinist pärit ja Prahasse kiirteed ei vii, siis sa tead, kust alustad, kuhu tahad minna, näed, milline on maastik, siis tuleb lihtsalt äh, panna trass paika ja ehitada kiirtee ja täpselt samamoodi toimib ka, toimuvad ka kõik äh, ühiskonnas, aga siis tulebki nüüd küsida, et kas me jääme selle eh, tsivili-, ühiskonna eh, geograafia juurde või me soovime seda muuta ja tegelikult need muutused on palju dünaamilisemad, kui me arvame. Need olid need tähtsamad küsimused, need väiksemad küsimused, mis on see loogika selle taga, et kas eh, ühiskonna ülesandeks on tulemuste ettenäitamine kui me leiame ainult lahendusi, siis võime inimesed kõrvale jätta. me pakume tööd, me pakume majanduskasvu, me pakume tehnoloogilisi lahendusi, me ravime vähki, meil ei ole tegelikult vaja inimesi, kui tulemused on olemas. see võiks olla üks lähtekoht, aga siis võib juhtuda see, et me kaotame kontakti inimestega, et meil on küll tulemused, aga inimesi see ei huvita, sest neid huvitavad teised küsimused. siis tuleb rääkida ka protsessidest ja see on tegelikult ka protsesside algatamine, see on täpselt see, mida ma rääkisin siis, kui ma ütlesin maastikud, ma ei mõelnud siin füüsilist maastikku, vaid tõesti mõtlesin tehnoloogilist maastikku. siis küsiti ka edumäära kohta. tuleks minu arvates neid edutegureid täpsemalt vaadata, mulle tundub, et siin on teatud müüdid ringil käimas, et me tõesti peaksime vaatama neid ettepanekuid, mis lähevad kaugemale eh, sellest astmest eh, et kui öeldakse, et jah, kõik, mis on ülemäära, on jama ja kõik, mis jääb allapoole, on parem, et lihtsalt vaatame, et mis sai piisavalt punkte, see on hea, mis ei saanud, selle lükkame kõrvale. nii et tegelikult äh, tõesti teid võib üllatada, kui vaadata, kui äh, tähtis oli, kui, kui suur oli see edumäär, nii et tegelikult siin tõesti vaadatakse ainult seda, kuidas saada vahendeid nüüd see Euroopa Liidu kolmeteistkümne klubi, et miks nad ei saa rohkem vahendeid. meil on kuulamisel olnud ka nende riikide esindajad, nad on öelnud, et tegelikult riiklikud innovatsioonisüsteemid peavad olema küpsed selleks, et teatud ei ole piisavalt küpsed ja neil ei õnnestu äh, teha selliseid ettepanekuid, millega saaks äh, vahendeid ja teised on lihtsalt liiga ilusad, ei ole vaja neid ka enam esitada siis tõesti mingil määral ajude väljavool toimib, aga see ei kehti Euroopa selle kolmeteist klubi jaoks, vaid seda on pigem näha Lõuna-Euroopa riikides, kus liigutakse pigem põhja poole, mitte Ida-Euroopast lääne poole. väga paljud Lõuna-Euroopa teadlased lähevad Prantsusmaale, Austriasse, Saksamaale. E, see oli nii-öelda nende transiitriikideks ja sealt edasi nad läksid Ühendkuningriiki. noh, kes teab, võib-olla pärast Brexitit see nüüd siis muutub kas see on ajude äravool või pigem ajude ringvool. ma arvan, et väga tähtis on ka seda jälgida, kas need inimesed lähevad kunagi siis või pöörduvad kunagi koduriiki tagasi. see sõltub ka väga palju kõik stiimulitest. nüüd keskendumise efektid, tõukefondid, jah, vahel võib jääda mulje, et kaks poliitikat töötavad üksteisele vastu ühelt poolt siis tõukefondid ja teiselt poolt need fondid, mis töötavad tipp, teaduse tippkeskustega aga tõesti, eesmärgiks ei ole ju siin lihtsalt tõukefondi äh, raamprogrammi loomine, siis tõesti nutikas äh, keskendumine võiks olla ka lahenduseks ja see ei puuduta tegelikult siin erinevaid riike, vaid riski keskendumist. Äh, kui siin on teatud koondumised, näiteks et kõik ajud on seal selles ühes riigis ja see riik läheb kaduma, siis tegelikult tekib ka probleem kogu süsteemi vastupanuvõimega. nii et kõik puudutab siin pigem vastupanuvõimet kui seda teatud riigi rahastamist. jah, aitäh, härra professor. suur tänu kõikide vastute ja märkuste eest ja nüüd Vendi Sonnefeld, palun. aitäh küsimuste eest. siin küsiti selle kohta, kuidas liikmesriike motiveerida selleks, et nad investeeriksid teadustöösse lahenduseks äh, võiks olla see, et äh, liikmesriike kutsutakse üles äh, Horisondi programmi raames lisavahendeid leidma ja tõesti lihtsustama neid osalemisreegleid, et oleks ühtsed reeglid ja Euroopa Liidu eelarves tuleks anda rohkem siis raha nendele liikmesriikidele, kes on valmis lisavahendeid leidma. see võiks olla mõte, kuidas motiveerida liikmesriike oma projekte rohkem Horisondi programmiga liitma. siis küsiti veel ka selle kohta, miks teatud riikidel on vähem projekte kui teistel. meie arvates või vähemalt Gendi ülikoolis me näeme, et Äh, meil on siin projekte, kus töötame Euroopa Liidu ametnikega kõikidest liikmesriikidest koos ja väga tähtis on Euroopa Liidu toetus. ning me nägime siin, et kui me hakkame rääkima sellest, kuidas meie toetust äh, korraldame oma ülikoolis ja ka kuidas seda tehakse mujal, siis me saame üksteiselt äh, väga palju õppida. ja tegelikult Gendi ülikool investeerib just innovatsioonilõhe vähendamisse, siis uus programm, mida rahastab meie riiklik rahastamisamet. tegemist on programmiga, millega me soovime äh, grante anda teadlastele, kes tulevad vaatama meie tööd ja me tahame nendele teadlastele anda võimaluse näidata, kuidas me töötame ja kuidas siis tõesti teha siis neid teadlaseid nii, et need ka läbi läheks nüüd küsimus selle kohta, kas Horisont kaks tuhat kahtekümmet tuleb muuta. seitsmenda raamprogrammi järelhinnangust tuli välja see, et tegelikult äh, programmid töötasid hästi, nii et miks me peaksime muutma midagi, mis toimib hästi. seitsmenda raamprogrammiga loodi väga palju töökohti samamoodi panustati ka Euroopa Liidu SKT-sse väga palju, nii et miks seda muuta? horisont kaks tuhat kakskümmend arvatavasti toimib isegi veel paremini, sest seal on keskendatud just innovatsiooni toetamisel. siis küsimus äh, laenude kohta. Gendi ülikooli jaoks ainult tehnoseire üliõpilaste ja idufirmade jaoks võiks need laenud olla kasulikud. nii et Gendi ülikool ei ole kohe kindlasti laenudele vastu, aga me ei toeta et me teaduseelarveid kasutasime selleks, et äh, luua võimalusi laenu võtmiseks ja tõesti, siin on ilmselgelt olemas lõhe, aga teadusuuringud peaksid jääma Horisondi programmi südameks äh, siis koos innovatsiooniga. aitäh! aitäh teile ka, proua! suur tänu meie ekspertidele, suur tänu kõikidele nõunikele, suur tänu teie märkuste ja küsimuste eest ja me läheme kolmanda äh, vooru juurde sünergiad ja riikliku võimekuse parandamine, ühtekuuluvus või kahekiiruseline Euroopa. ja ma paluksin nüüd sõna võtta Krzysztof Klintševitšil, kes on professor eh, ta on siis Varssavi ülikoolist innovatsiooni ja tehnoloogia haldamisega tegeleb ta, kõrgetehnoloogilises tööstusvaldkonnas on ta ko kogemusi kogunud nii Poolast, Soomest kui ka Ühendkuningriigist, väga huvitav meie jaoks. Te olite ka ÜRO tehnoloogia täitesaatva komitee liige aastaid ja te olete ekspert teadus- ja innovatsiooni seiretöös Te olete osalenud mitmetes tea-, tippteaduse projektides, olete ka viinud läbi uuringuid Euroopa Komisjoni tellimusel. olete hinnanud ka Ungari teaduse innovatsioonisüsteemi ning praegusel hetkel Euroopa Tehnoloogia ja Innovatsiooni Instituudis samuti tegev. nii et äh, te tegelete Euroopa toiduainesektoriga, toiduainetööstussektoriga ning vastutate ka KITS-i ees tegemist äh, siis äh, teadus, tehnoloogia ja innovatsiooni instituudis, tegemist on siis uue programmiga selle instituudi Innovatsiooni Instituudi raames ja teid valiti sellele ametipostile novembrikuus, nii et teil on sõna, palun. suur aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, mul paluti rääkida kahest erinevat, erinevast stsenaariumist. Äh, sünergiatest ja kahekiiruselisest Euroopast, mis tegelikult äh, Äh, sai juba mainitud ka kuulamise esimeses voorus. härra esimees tõesti mainis seda, et kaks nädalat tagasi tähistasime suurt võitu, mis näitab, et äh, Euroopa teadusruumis äh, sünergia toimib. ma ei tea nüüd, kas see foto, mida te siin näete, on viimane, aga siin te näete tõesti õnnelikke, edukaid äh, Äh, suurtest programmidest kasusaajad äh, Saksamaalt, Šveitsist, Hollandist, Ühendkuningriigist, Hispaaniast, Poolast ja paljudest teistest riikidest, nad on kõik siin koos. ja nad püüdlevad äh, selle poole, et luua sünergiat Euroopa teadusruumis. samas andmed, millest hakkan rääkima, näitavad natukene kehvemat pilti, sellepärast et kui nüüd vaadata statistikat, ja kui võrrelda rahastamise jaotust ja kui äh, vaadata kaks tuhat kakskümmend äh, rahastamist äh, teaduste tulemustega, siis hüpotees, et meil on kahekiiruseline Euro Euroopa leiab kinnitamist. esiteks, esimesed kakssada hanget, siis kolmteist 13 siis Euroopa Liidu liikmesriigid said vähem äh, pakkumisi kui äh, mitte Euroopa Liidu liikmesriigid, viis protsenti ainult. me juba kuulsime sellest, et osades äh, riikides on pro probleeme teadusringkondades ja ülikoolides palkadega. siin härra Tines mainis seda, aga kui nüüd vaadata viimase kümne aasta jooksul toimunud kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat viisteist, siis Euroopa Liidu, Liidu kolmeteist liikmesriiki suurendasid kulutusi teadus- ja arendustegevusele ning ka innovatiivses äh, seda Äh, teadustöid tuli rohkem välja, kui nüüd võrrelda viieteistkümne Euroopa Liidu liikmesriigi olukorda, siis me näeme tegelikult, et tuli rohkem teadustöid. kui on erinevaid viise võrrelda olukorda, kui võrrelda erinevat äh, innovatsiooni taset kaks tuhat kaks, Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastamise alusel, mis eraldati erinevatele liikmesriikidele, kui nüüd lähtuda sellest, et ka tipptulemused sõltuvad rahastamisest, siis tegelikult viie eh, Euroopa Liit viisteist ja kolmteist tulemused on peaaegu samad. nüüd eh, tegelikult te näete, et teatud erinevusi on, kui vaadata teaduslikke töid saja euro kohta rahastamises, siis Euroopa kolmteist riigid tulevad paremini toime kui Euroopa viisteist. kui rääkida tsitaatidest, siis me näeme rahastamise põhjal, et riigid, kes on saanud rohkem raha, ei ole ilmtingimata nii tulemuslikud olnud teadus- ja uuendustegevuses. sama käib äh, koduste patentide kohta. ainult Saksamaa on ja Hollandis on siin tase kõrgem. kõrgetasemelised äh, tehnoloogilised tooted, siin on sama. ja me vaatlesime esimest kolme programmi aastat, aga kui rahastamine oleks olnud võrdne ja oleks lähtutud äh, innovatsioonist, siis selliseid erinevusi poleks olnud. nii et te näete, need erinevused siin praegu on. et kuna ise olen Poolast, siis võiksin veel näidata ühte selget näidet. Poola on äh, rohkem kui kahekordistanud viimase kümne aastaga rahastamise teadus- ja arendustegevusse ja seda ka võrreldes SKT-ga. aga samas, olgugi, et me oleme suutnud äh, täita neid ootusi, mis on Euroopa Komisjoni poolt paika pandud ja ka me oleme suutnud kasutada Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastamist, me oleme tegelikult jõudnud sellele tasemele rohkem kui üks protsent SKT-st kulutatud sellele valdkonnale, siis see osa, mis Poola kasusaajatele kuuendas raamprogrammis ja seitsmendas tegelikult langes. olgugi, et te näete väga selgelt, selget kasvu liikmesriigi kulutustesse, siis täpselt vastupidine toimus raamprogrammi puhul on äh, mitu, kolm viisi selgitada seda. parem viis tõenäoliselt on kasutada äh, tsitaati tuntud äh, Londoni biomeditsiini uurijat. tema ütles, et see, kuidas Horisont kaks tuhat kakskümmend palkade küsimusega tegeleb Ida-Euroopa riikides on tegelikult äh, maha vaikutud Ida-Euroopa alainvesteerimisskandaal. sellepärast, et äh, kutsuti üles sisse viima palku, äh, mis oleksid seotud tulemustega. Horisont kaks tuhat kahekümne osas tundub aga, et see tegelikult meid karistab. meie baaspalk on päris madal aga teadlased saavad eh, lisaboonuseid vastavalt tulemustele. Need tulemused eh, ei ole seo-, eh, palgatase ei ole seotud aga jällegi Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga. veel üks viis palgaprobleemi selgitamiseks. jällegi üks konkreetne poole näide meie äh, teaduskeskuse direktor ütles, et äh, aastaid äh, on olnud mõttekam kasutada liikmesriigi vahendeid, mitte Euroopa Liidu stipendiume, sellepärast et Euroopa Liidu toetused oleksid olnud madalamad. siin peab midagi olema lihtsalt valesti sellega, kuidas teatud äh, protsessid toimivad Horisont kaks tuhat kahekümnes. saalist ilma mikrofonita. I think we, we, uh, uh we will have a question time. ja te saate küsimuste voorus küsimusi esitada viieteist minuti pärast, palun. And of course the, the, the issue of. ja muidugi palkade küsimus ei ole uus. me oleme pidevalt kirju vahetanud. ja üritanud selgitada seda probleemi, see puudutab tegelikult kõiki Euroopa Liidu kolmteist liikmesriike. me oleme sellest rääkinud komisjoniga, rääkinud Kesk- ja Ida-Euroopa ülikooli teadlaste seisukohast siin on olukord väga selge. lihtsalt äh, praegu arvatakse, et keegi ei hooli sellest. ja võib-olla isegi osad institutsioonid ei tahagi seda arutada. meil on ka väga hiljutisi probleeme olnud ühe Euroopa Liit kolmteist riigiga selgus, et äh, rühm teadlasi Rumeeniast otsustas, et ei kirjuta alla Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, stipendiumile, sellepärast et nad leidsid, et neile määratud eelarve ei olnud piisav selleks, et nende isiklikke kulusid äh, katta palgad on seega peamine probleem, aga veel üks probleem on äh, ja see on isegi sisulisem. kujutage ette klassiruumi, kus on viisteist last, kes mängivad, kes on koos mänginud juba mitu head aastat. nüüd kutsutakse samasse klassi veel kolmteist last ja üritate siis selgitada neile esimesele viieteistkümnele, et tuleb uue kolmeteistkümne õpilasega mäng. aga millegipärast nad ei tunne huvi selle vastu. peamiseks probleemiks, mis me siin näeme ja mis on tõstatunud teaduskeskustes äh, Ida-Euroopas, on see, et meid ei kutsuta meid ei soovitata lihtsalt konsortsiumi liikmena tegemist on väga konkreetsete juhtumitega, mida me näeme igapäevaselt. proua Samuelt ütles, et meil ei ole siin ette nähtud eelarvet kommunikatsiooniks ja võrgustamiseks ning et mingeid vahendeid ei olegi selleks vaja. jah, me ei tahagi lisavahendeid selleks, et ringi reisida, vaid me tahaksime lihtsalt, et arvestataks sellega, et on tipptasemel teadlasi ka meie äh, pool Euroopat ning tegelikult need teadlased võiksid äh, kaasa aidata Euroopa tasandil. kui nüüd aga võrgustiku analüüsi vaadata, siin te näete siniseid jooni, mis ühendavad partnereid. me oleme lähtunud kahesajast äh, hankest äh, ja siin on ära toodud Euroopa viisteist ja Euroopa kolmteist riike. Euroopa kolmteist riikide puhul on see võrgustik palju õhem nii-öelda ja kui neid üksikuid riike vaadata, siis kahjuks me näeme, et sellised riigid nagu Hispaania või Kreeka, neid kutsutakse. Te näete, siin on punased jooned, mis, millega on ära toodud see, mitu korda riikide poole pöördutakse, sellised riigid aga nagu Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, neid ei kutsuta neil isegi ei ole võimalik rahastamisest äh, kasu saada. kui vaadata Euroopa tehnoloogiaplatvorme, siis me näeme, et kolmekümne kuus platvormist ainult üheksa on, üheksas on liikmeid Euroopa kolmteist liikmesriikidest ja kuus protsenti juhtivorganitest, äh, juht, juhtivorganite liikmetest tuleb Euroopa kolmteist riikidest kui rääkida finantsvahenditest, siis Euroopa Komisjon tõenäoliselt äh, toonitaks äh, tipptaseme edendamist ning äh, partnerluste levitamist, aga kahjuks näeme, et enamus rahastamiseks ikkagi Euroopa viisteist riikides ja see on natukene valus, sellepärast et et oleks vaja edendada seda eelkõige Euroopa kolmteist riikides. kuidas nüüd toime tulla nende probleemidega. tegemist on Horisont kaks tuhat kakskümmend disaini probleemidega, tõenäoliselt siin võiks olla paar väga selget lahendust, alternatiivsed äh, määrused, mis võimaldaksid teadlaste palku parandada ja äh, neile maksta tasusid, mis oleksid konkurentsivõimelised kõikjal Euroopas. teiseks tõesti eh, tipptasemel partnerite eh, kaasamine eh, kõikjalt Euroopast. meil on ebavõrdsust, partnerid kolmeteistkümnest Euroopa riigist jäävad kõrvale teaduskonsortsiumist ja lõpetuseks oleks vaja tõenäoliselt ka rohkem paindlikkust äh, struktuurifondide kasutamisel selleks, et Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmidest saaksid rohkemad osaleda. suur aitäh ja nüüd ma paluksin härra San Sebastiani sõna võtta. tema on kaks tuhat kuusteist märtsis ametisse nimetatud varemalt oli ta äh, Navarra tööstusinsener üli, ülikoolist. tal on ka masters äh, äh, ettevõtete juhtimises ning kuusteist aastat on ta töötanud Fratronikus aastal kaks tuhat kuus, kaks tuhat kümme, ehk siis kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kümme tehnoloogia ja marketi mänedžer Tehnalia korporatsioonis ning äh, lõiga kaheksa tehnoloogiakeskust on juhatuse liige paljudes äh, spin-offides, osana paljudes äh, kobarates ja äriühingutes juhatuse liikmena. väga huvitav meie seisukohast kuidas leida uusi instrumente nagu sellisteks asjadeks nagu ränne. Teie otsuse, teie otsene vastutus on Euroopa Tehnoloogia Nõukogu, Euroopa Innovatsiooni Instituut, kuidas te hindate seda kõike teel üheksanda raamprogrammini ja teil on sõna tere päevast kõikidele ja suur tänu tänan selle võimaluse eest. esindan siin kolmesadat viitekümmet teadusuuringute ja tehnoloogiliste organisatsioonide keskust ning paari sõnaga selgituseks, mis on Tehnaalia. meie eesmärgiks on tehnoloogia muuta SKT-ks. meie eesmärgiks on ka kõikide keskuste ühise mõtlemise väljakujundamine, meid on, meil on kolmsada viiskümmend liiget kahekümne kolmes riigis, me ühendame sada viiskümmend tuhat teadusuurijat igal hommikul teevad need äh, teadusuurijad jõupingutusi selleks, et Euroopa tööstus oleks konkurentsivõimelisem. selle eesmärgiga asuvad nad tegu, tegutsema ja mul on mõningad, vastaksin mõningatele küsimustele, mis siin on ka tõstatatud, mis peaks olema raamprogrammi ülesanne näiteks. meie arvame, et ülesanne peaks olema tihedalt seotud konkurentsivõime tõstmisega Euroopa tööstuses väga raske on lahti sidada konkurentsivõimet, elukvaliteeti, sotsiaalpoliitikat, mis oleks edumeelne. eesmärgist, äh, milleks oleks parem ühiskond, kus kõigil on parem elada. raamprogramm ongi Euroopa ülesehitamise keskmes, ma ütleksin, ja raamprogramm on meie jaoks projekt, selle projekti nurgakivi. me oleme seisukohal, et palju saab veel ära teha. erinevaid andmeid vaadeldes on selge, et Euroopa ei ole innovaatiline või vähemalt mitte niisama innovaatiline kui teised. ja siin ongi kindlasti suur väljakutse, mis meie ees seisab terve piirkonnana ja seda ei ütle mitte ainult mina, vaid ütleb seda Euroopa volinik. volinik ütleb, et Euroopas on suurepärased teadmised teadusvallas, ta võrdles seitsmendat raamprogrammi Horisont kahekümnega ning eelarve kasv oli peamiselt suunatud teadusuuringute sambale ma omalt, ma ei arva, et alusuuringud olid kuidagi siin ohvriks. aga nüüd me lõpuks ikkagi saime paremini tasakaalustat-, parema tasakaalu sammaste vahel. väljakutse on endiselt muidugi aktuaalne. eriti, kui me räägime innovatsiooni turule toomisest. erinevad äh, nimekirjad ettevõtetest, mis loovad rikkusi ja töökohti, eksisteerivad, mõnikord luuakse töökohti ja rikkusi ja majanduskasvu, aga unustatakse inimesed, kes on kõige selle aluseks. töökohtade loomine, sealjuures ei saa unustada inimressursse, vastupidi, mina olen hispaanlane, võin öelda, et me teame, mida see tähendab, kui valitseb tööpuudus ja kõrge tööpuudus MIT nimekirjas me näeme, et äh, esimene Euroopa ettevõte tegelikult on kahekümne kaheksandal kohal, seega võib küsida, et mis roll on üldse innovatsioonil. meie leiame, et innovatsioon peab andma panuse majanduskasvu, innovatsioon peab kaasa aitama töökohtade loomisele, peab kaasa aitama erinevate sots-, ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamisele ja see on see, mis äh, aitab Euroopal saama, saada maailma parimaks ühiskonnaks, kui nii võib öelda. ja veel üks äh, aspekt, mis meie arvates on väga tähtis ja millel on selge mõju. mina olen siin selleks, et äh, esindada tehnoloogiakeskusi. meie liikmed on seisukohal, et neil on oluline roll etendada väärtuste loomisel. me oleme seotud ülikoolidega, oleme seotud alusuuringutega ning teisalt äh, ettevõtete ning tööstusettevõtetega. meil on tihedad seo-, sidemed ka poliitikutega. meie eesmärke on tegelikult kolm. aktiivne roll teadusuuringute ja arenduspoliitikas me oleme poliitika muutmise hoovaks ning samuti üritame leida lahendusi selleks, et lahendada sotsiaalseid probleeme, toetame ka tööstusettevõtteid, et nemad oleksid konkurentsivõimelisemad. me oleme ka vahendajaks. erinevate lülide vahel selles ahelas. me investeerime teadmistesse, me tahame, et me kõik suudaksime ressursse viia kokku turu ja tema toodanguga. ettevõtted mängivad siin esmast rolli. meil on tihedad sidemed ettevõtlusega, nagu ma ütlesin. ja jagaksin teiega mõningaid statistilisi andmeid, kui üks meie liikmetest osaleb Horisont kakskümmend kakskümmend projektis, siis ettevõtete osalus üle, on keskmisest suurem, kuus punkti. see tähendab, et me tegelikult oleme eeskujuks ettevõtetele ja see peakski olema raamprogrammi üks eesmärke. kui keskused on esindatud, siis osalus on parem ja veel üks fakt. ma leian, et meie võime ka prioriteetide seadmisel olulist rolli etendada teadus- ja arendustegevuses. me osaleme alaliselt erinevat tüüpi projektides ja algatustes, oleme seotud äh, ettevõtete, poliitikutega, isegi Euroopa tasandiga seetõttu teadusuuringute ja arendustegevuse poliitika on, on meile tuttav, me teame, millised on ettevõtete raskused, me teame, millised on väljakutsed ja konkurentsivõimega seotud raskused. peale selle tegutseme aktiivselt ka Euroopa foorumite instrumentide vallas, ellurakendamise vallas, seepärast oleme me üsnagi priviligeeritud olukorras. teadus- ja arendustegevuse prioriteetide ellurakendamisest rääkides ja mõningad soovitused ka raamprogrammi silmas pidades. raamprogramm kajastab tegelikult meie kogemust, me oleme juba aastaid äh, raamprogrammides osalenud. ja oleme oma kogemusega soovitusteks siis vormistanud. üheksandas raamprogrammis peaks äh, prioriteetseks olema mõju. keskenduda tuleks eelistele, selge, selgetele eelistele ühiskonna jaoks. teadusuuringute kogukond peab äh, uuendama oma suhteid ühiskonnaga. see on meie jaoks väga tähtis äh, punkt. läbi majanduskasvu, läbi töökohtade loomise ning läbi erinevate poliitikatega, tänu millele tänane ühiskond saab oma probleeme lahendada. teiseks, me arvame, et keskenduda tuleb koostööle, teiste sõnadega mudelitele, mis tugevdavad koostööd. see on jällegi meie kogemustele tuginev järeldus, erinevad, see on käegakatsutav äh, prioriteet ja meie jaoks siiski väga tähtis. ja kolmandaks tuleb tagada tasakaal kolme samba vahel jah, ma ütlesin, et ma hakkan kokkuvõtteid tegema, aga võib-olla pisut äh, pikale venib mu kokkuvõtete tegemine. ütlesin niisiis, et äh, me peame tugevdama Euroopa innovatsioonisuutlikkust, äh, innovatsioonitaristuid, erinevaid instrumente. Euroopa innovatsiooni nõukogu peab aset, peab rõhu asetama innovatsiooni suutlikkusele. rääkisin tööstuse osalusest samuti. tööstus on see, kes suudab tagada innovatsiooni. on kindlasti ka üks väljakutse, millest juba on räägitud, et tuleb vahet teha subsiidiumidel ja laenudel. raamprogramm peab äh, meie meelest peamiselt keskenduma subsiidiumitele, toetustele. Hispaania kogemus nelja-viive viimase aasta jooksul on, et me, et me liikusime pigem laenude suunas ja see oli tõeline nur-, läbikukkumine üldiselt, üldiselt. Äh, eelarve jäi suures osas täitmata ning hetkel me näeme, et me oleme pigem ta tagasi kui edasi läinud. ei ole piisavalt, see ei ole olnud piisavaks stiimuliks. ma arvan, et tuleb ka kasutada piisavalt ära infra-, infrastruktuure, VKE-sid tuleb, tuleb toetada eelkõige. ja tuleb ka jätkata lihtsustamist Horisont kakskümmend kakskümmend raames tehtud tuleb jätkata. ja lõpetuseks võib-olla äh, saavutused. neli arvu. siiamaani sada üheksakümmend tuhat on välja pakutud. see tähendab ja üheksakümmend viis tuhat jäid finantseerimata, see on viiskümmend miljonit töötundi, kolmkümmend tuhat äh, uurijat on vajalikud selleks, kui me tahame neid ettepanekuid ellu rakendada, selle maksumus on viis miljardit eurot umbes. sellele ma lisaksin kulud, mis kaasnevad sellega, kui need uurijad teeksid midagi muud. viiskümmend protsenti projektidest on komisjoni jaoks väga head. kuidas siis tagada lihtsustamist selleks, et tulemused võiksid tõesti olla tasemel, sest investeeringud ja ettepanekud pea, need tuleb ära kasutada. aitäh nende märkuste eest, proua Cabezon Ruiz, raportöör, palun. aitäh mõlemale kõnelejale kõigepealt äh, pöörduksin Varssavi ülikooli professori poole. Te tõstatasite küsimuse, mis on tõesti väga vastuoluline. ja me nägime seda ning te selgitasite seda ka. ja tegelikult Hispaania ja Portugali visiidilt tuli see ka väga selgelt välja. ühtekuuluvus ja kahekiiruseline Euroopa ka teadustöös ning see, mida siin kohe alguses öeldi, kuidas äh, me peaksime konkurentsivõimet äh, parandama, aga seda tegema siiski ühtekuuluvuspoliitika raames. on täiesti selge, et meil on praegusel hetkel vaja juba olukorda parandada äh, ja on riike, kus on siiski nõudmisi natukene lõdvendatud, aga see ei ole olnud piisav. Te rääkisite ka sellest, et ähm, et mitte igal pool liikmesriikides ei ole ka ülikoolides tingimused äh, ühesugused ma tahaksin teada, kas me võiksime jätkata nii, nagu te seda siin juba välja pakkusite, et kas me peaksime ka riiklikul tasandil innovatsiooni ja teadustööd paremini toetama ja kas need riigid, mis ei osale piisavalt, kas need oleks võimalik ka kuidagi võib-olla siis äh, vähem kaasata või välja arvata? tõesti ka ajude väljavool mängib väga tähtsat rolli ja ajude voole välja mitte ainult äh, Euroopast, vaid ka Euroopa sees. nii et ja teiselt poolt on meil ka teadlaste õigus liikuda Euroopa Liidus mida me ei tohi piirata. ja ka Portugalis ja Hispaanias tuli see väga selgelt välja, et on suurepäraseid teadlasi, eh, kes lihtsalt liiguvad ühest riigist teise, nii et me peaksime vaatama ka majanduslikke tingimusi, nagu näiteks teadlaste palgad siis Technaliast meie kõneleja. Te tõesti tõstatasite siin väga palju punkte Te ütlesite, et tasakaal on olemas, võib-olla ma ei saanud sellest aga päris täpselt aru. Te tõite välja sambad, äh, nagu näiteks esimene sammas, ülikoolid, äh, tippteaduskeskused, äh, rahastamine. see on kõigest minu arvamus, aga sammas kaks ja kolm on küll tähtsad, aga me ei tohiks siin äh, langeda sellesse lõksu, et arvame, et esimese samba jaoks me oleme juba piisavalt teinud. me peame siin tõesti küsima ka enda käest seda, kas me saaksime teist ja kolmandat sammast toetada nii, et me samal ajal ei õõnestaks esimest sammast. ma arvan, et Äh, alusuuringud on väga tähtsad. ja vahel seatakse see küll kahtluse alla. aga meie leiame, et alusuuringud on üleüldiselt teadusmaailma jaoks tähtsad, mistõttu tuleb alusuuringute positsiooni tugevdada ja alusuuringuid toetada me leiame, et Euroopa on alusuuringute vallas tõesti väga heal positsioonil ja me peame hoolitsema selle eest, et alusuuringud ei kaoks. me peaksime uurima, miks äh, tööstusettevõtted ei ole valmis äh, neid teadustöö tulemusi äh, kasutama, sest ka sellel faktil võivad olla mõjud tööturule ja majanduskasvule. ning ka kaks konkreetset küsimust Te ütlesite, et äh, tehnoloogiakeskused mõjutavad äh, väga palju ka innovatsiooni toetamist ettevõtetes. mida te mõtlesite selle mõju all? kas te mõtlesite tehnoloogilist mõju või tuleb hoolitseda selle eest, et äh, ettevõtted oleksid positiivselt meelistatud nende tehnoloogiakeskuste töö suhtes ja et äh, kas selline suurepärasuse sertifikaat näiteks äh, võiks kuidagi aidata. Te rääkisite ka vahendite kadumisest, see on samamoodi väga tähtis ning me peame tõesti ka vaatama hinnanguid ja mõtlema selle peale, kuidas projekte paremini välja töötada, inimressurssi ja vahendeid läheb väga palju ettevalmistuseks kaduma ja seda saaks teha natuke teistmoodi. nüüd Horisont kaks tuhat kahekümne raportöör, palun. Kristjan Eeler. ma tavaliselt ei kommenteeri neid asju, aga see, mida Varssavi ülikooli professor ütles, on tegelikult ajast kümme-viisteist aastat tagasi probleem ei ole siin mingi selline üldlevinud, välja arvatud Poola, tegelikult teised seda ühist kolme protsendi eesmärki ei täitnud ja teadus- ja innovatsiooni eelarved on läinud ainult allapoole Rumeeniasse ja Bulgaariasse oli see protsent SKT-st alla ühe protsendi, suures osas riikides üks koma neli kuni üks koma kuus protsenti. nii et tegelikult tuleb endalt küsida, et äh, mis, äh, et kuidas on üldse omavahel Horisondi programm ja liikmesriikide eesmärgid seotud. ma ei taha alustada uuesti neid arutelusid. aga et tegelikult kaasamise suurenemine on võib-olla ka üks võimalustest, sest statistika näitab, et äh, kaasamine suureneb just vanades liikmesriikides ja kui vanade liikmesriikide teaduskeskused avavad äh, uusi filiaale uutes liikmesriikides, siis statistiliselt läheb see raha vanadesse riikidesse, aga tegelikult jõuab ta ka uutesse äh, riiki ja see on tegelikult ju ka mestimisprogrammide mõtteks ja kui me Poolaga läbirääkimisi pidasime, siis õiguse ja õigluse partei oli vägagi vastu sellele, et meil oleks selline tippteaduse programm, sellepärast et Poola tahtis kõik tõukefondide raames läbi viia ja arutelud just äh, selle üle, et kuidas ehitada siis silda tõukefondideni, sellel oli just see Euroopa Liidu kolmeteistkümne klubi vastu, sest nad leidsid, et tõukefondide vahendid on need, mida võiks jagada liikmesriikide tasandil ja nägin neid numbreid nüüd siin ja kui me teeksime teaduse ja tööstuse vahel vahet, siis võib-olla tuleb ka välja põhjus, miks äh, vähese tööstusega riikidel võib-olla on tõesti probleeme Horisondi programmist äh, vahendeid saada, eriti kui arvestada sellega, et väga palju koostööprojekte ja samas neil endil ei ole tööstusettevõtteid. kui väga ettevaatlikult nüüd suhtuda nendesse numbritesse, mida te näitasite, siis tegelikult äh, võib tõesti öelda, et see on proportsioonist väljas, olgu, aga me ootame nüüd soovitusi. juba kümme-viisteist aastat soovime pidada struktureeritud dialoogi äh, lahenduste üle. me oleme nii Euroopa-meelsed üheskoos, et me peaksime lõpetama nende valede levitamise, mis tõesti ei aita äh, ja need äh, stalinistlikud akadeemiasüsteemid, mis paljudes liikmesriikides ikka veel on alles, sellega ei ole üldse arvestatud, väga palju vahendeid läheb palkadeks ja mitte teadustöösse. siis ka see küsimus veel, et äh, kui palju me peaksime tõukefondide vahendeid kasutama selleks, et äh, sellest vanast süsteemist, kõrgharidussüsteemist välja tulla ja minna üle uuele süsteemile ning äh, Poola on olnud väga edukas just äh, nendes valdkondades, kus maha on lammutatud see vana akadeemia instituutide süsteem. ja te näete, et liikmesriigid, kus vanast süsteemist on lahti soodud, on olnud ka väga edukad ja Äh, ebaedukad on need riigid, kus on jäädud vana süsteemi juurde. nüüd me tegelikult peaksime rääkima ka tegelikust olukorrast liikmesriikides. ka seal kolmeteistkümne klubis on võimalik liikmesriike võrrelda. näiteks Balti riikides on riiklikud tege-, võrgustamise tegevuskavad selleks, et äh, võimaldada siis nendel äh, teaduskeskustel saada vahendeid Horisondi programmist, see teistes aga ei ole nii ja tõesti väga palju sõltub siis sellest, kas keegi on võrgustunud või mitte, et tegelikult ei ole seda kolmeteistkümne klubi. jah, ka viieteistkümne liikmesriigi hulgas võib-olla on mõnes liikmesriigis ka äh, süsteem üles ehitatud pigem nii, nagu seal kolmeteistkümnes teises riigis või ka vastupidi. kuid üleüldiselt äh, me nägime väga suurt vastupanu iga kord siis, kui me tahtsime, et teadus äh, ja innovatsiooniinvesteeringud tuleks välja võtta tõukefondidest. Öeldi, et tõukefondidest peab kolmandik minema teadus- ja innovatsioonitöösse. ei ole tõsi see, et Horisondi programmist ja tõukefondidest ei tule vahendeid ka tippteaduste haldamiseks. parlament on teinud ju ettepanekuid selle kohta, suisa programmi koostasime ja mis juhtus? nõukogus kolmteist liikmesriiki ütlesid, et me ei taha sellega tegeleda, me tahame rääkida ainult vahendite jagamisest ja me siis tõesti palusime uusi ettepanekuid, aga mitte mingeid ettepanekuid ei ole tulnud. ja me tõesti hindame seda, mida te teete, me tahame sellega tegeleda, see on üheksanda raamprogrammi jaoks olnud tõesti üks tähtsamaid küsimusi, aga kui siin mingi, kui on ainult süüdistused, siis me ei jõua mitte kuhugile ja neid süüdistusi oleme juba viisteist aastat kuulnud. aitäh, proua Kudritska, Rahvapartei variraportöör, palun. Ehm, tak, to To prawda, że... jah, tõesti. on tõsi, et äh, kolmeteistkümne liikmesriigi hulgas need liikmesriigid ei saa lihtsalt äh, esitada süüdistusi ja küsimusi ja küsida, et miks neid ei ole kutsutud teadustööd tegema, sest tegelikult äh, viieteistkümne ülejäänud äh, liikmesriigi teadlased ei vastuta ju selle eest, vaid nende enda teadlased, nii et need kolmteist riiki ja nende teadlased peavad olema ise aktiivsemad tugevate partnerite leidmisel. nüüd kaasatuse laiendamine, mis on üks Horisont kaks tuhat kahekümne programmi eesmärkidest see ei ole ilmselgelt olnud äh, sajaprotsendiliselt tõhus äh, ja professor Klitševitšise ettekande taustal peaksime mõtlema just nendele e, mestimis- ja koostööprogrammidele. äkki tuleks kuidagi neid programme kas muuta või reformida nii, et e, teadlased kolmeteistkümnest liikmesriigist saaksid rohkem osaleda minu arvates suurimaks probleemiks on see, et noored teadlased mitte ainult sealt kolmeteistkümnest liikmesriigist, vaid ka üleüldiselt näiteks sellistes piirkondades, kus meie käisime Portugalis, Hispaanias, Andaluusias, et neil on raske äh, grante saada. projektide hindamise peaksime võib-olla üle vaatama ja veel üks asi, mis on minu arvates väga tähtis. nimelt äh, tihti, kui üks teadlane saab äh, projekti ja grandi, siis see tegelikult äh, mõjutab ka hilisemat rahastamist, et saadakse kõigepealt raha ühe projekti jaoks ja siis hiljem on lihtsam saada projekte, eh, saada raha lisaprojektide jaoks, nii et tõesti me peaksime keskenduma noorte teadlaste toetamisele. me peaksime panustama neile, nende tulevik on suur, ükskõik millisest riigist nad ka pärit poleks. ja nüüd see viimane sõnavõtt me tõesti ei saa siin selget vahet teha ja öelda, miks kolmeteistkümne liikmesriigi edumäärad on nii madalad, aga äkki me saaksime leida lahendusi, kuidas siis tugevamate piirkondade või viieteistkümne liikmesriigi teadlasi innustada minema nõrgematesse piirkondadesse kui meie kriteeriumiks näiteks oleks kõige kaasaegsem taristu, siis võib-olla me saaksime ka tippteadlasi innustada minema ka nendesse keskustesse, kus on saadud rahastust siis tõukefondidest. ja võib-olla siis saaks ka tasapisi selle probleemi lahendada, aga olen veendunud, et sellega saab veel tegeleda. aitäh! järgmisena härra Marakal, palun, variraportöör Roheliste hulgast. mina leian, et see vastuolu Euroopa viieteistkümne ja Euroopa kolmeteistkümne liikmesriigi vahel on siin liiga palju kajastamist leidnud. aga teiselt poolt need vastuolud äh, tulevad sellega väga hästi välja. küsimus on tõesti väga kompleksne. tahtsin öelda veel ka järgmist. tegelikult tuleb hoolitseda ka selle eest, et liikmesriikide sees valitseb tasakaal, sest tegelikult igas liikmesriigis on nii edukaid kui ka vähem edukaid projekte. ja Horisondi programm keskendub just suurtele projektidele, suurtele teaduskeskustele, suurtele ühistele projektidele ja sellepärast on siin ka teatud geograafilised raskuskeskmed välja tulnud. Hispaanias teadus- ja arengu eelarvet vähendati kolmekümne protsendi võrra ja samal ajal Horisondi programmis on meil väga tähtis positsioon Äh, kuhu siis tegelikult vahendid lähevad? vahendid lähevad tegelikult sinna, kus võimekus on tegelikult juba olemas. ja see on ju ka tegelikult Horisondi programmi eesmärkidega kooskõlas, tööstuse innovatsioon, nii et me ei saa selle vastu protestida. aga see toob endaga kaasa ka selle, et äh, ülikoolides äh, väikesed projektid ja alusuuringud äh, Äh, jäävad problemaatilisse olukorda. nii et tõesti, ma ei taha nüüd, et alusuuringuid hakatakse siin äh, muude uuringutega vastandama. ei, ei, nad peavad üksteist täiendama ja meie ei ole siin need, kes saavad lihtsalt äh, ühe valdkonna teise vastu välja käia. ja kolmandaks, poliitiline valdkond ka, seda ei tohi unustada, tegemist on äh, multidistsiplin-, distsiplinaarse küsimusega ja need peaksid iga kord välja tulema nii esimese, teise kui ka kolmanda samba puhul. nüüd suured innovatsiooniettevõtted. härra San Sebastian tõi selle välja ja ütles, et Euroopa olukord on halb, aga tegelikult see oli minevikus nii. ja nüüd tuleb meil rääkida innovatsioonist ja tippteadusest tulevikus ja ärgem unustagem, et Euroopas on meil siin teatud äh, kohad, kuhu on kõik äh, koondunud ja ülejäänud on kõrb ja tegelikult USA-s, vaadake olukorda, on see täpselt samamoodi, on suured tippkeskused ja kõrb äh, selle ümber ja ma arvan, et me ei peaks selles mõttes küll USA-st eeskuju võtma. peaksime pigem üritama seda kõrbe vältida Prantsusmaal näiteks TRLS meetmete pärast äh, on tegelikult väga palju teadustippkeskusi, kes ei soovigi Horisondi programmis osaleda, ainult nendes valdkondades, äh, mis kattuvad täpselt nende spetsialiseerumisvaldkonnaga. ja tegelikult see on, mida me näeme ka Hispaanias nii et ma tahan teada, kas me tahame jõuda tõesti maailmaturule, globaalsele turule ja kuidas me soovime seda rahastada, et kas tegemist on vahenditega, mis tuleb kunagi tagasi maksta või mitte. mina siiski leian, et ei peaks, aga eks see sõltub siis programmide hindamisest, mida otsustatakse. aitäh! järgmisena proua Viiring, palun, ALDE fraktsiooni variraportöör. aitäh, härra esimees! mul on küsimus professor Klintševitšile. Te ütlesite, et reisiraha võrgustamistööks, et äh, see peaks olema iseenesestmõistetav ja et selle jaoks ei ole eraldi eelarvet vaja, nagu ütles ka proua Sonnefeld, aga teiselt poolt te ütlesite, et liiga palju toimub võrgustamist viieteistkümnes liik-, liikmesriigiga, kolmeteistkümnes liikmesriigis teadlaste puhul, et kuidas te seda siis lahendada tahate? aitäh! aitäh! ja nüüd ülejäänud kõnelejad nimekirjas, kes on sõna soovinud, proua Niibler, palun aitäh, härra esimees. kõigepealt äh, eelkõneleja küsimus on tõesti väga hea võib-olla teevad külalised meile ka ettepaneku selle kohta, kuidas probleemi lahendada. et me ei ole vaja siin mitte ainult äh, palkasid tõsta, äkki on ka mingeid muid võimalusi. ja veel üks küsimus. kas on ka positiivseid näiteid Euroopa Liidust tuua? kolmeteistkümnest liikmesriigist siis. Äh, tooge meile positiivseid näiteid, neid võiks eeskujuks võtta, mis on hästi läinud. siit kuulamiselt äh, täna äh, võtan kaasa selle, et kõik on väga õudne, ainult need viisteist vanariiki lõikavad kasu sellest programmist ja kõik on ebaõiglane, aga siiamaani teiste programmide puhul mul küll sarnast muljet ei ole jäänud, nii et äkki te võiksite meile mõned positiivsed näited tuua selle kohta, mis on siis hästi läinud äh, kolmeteistkümne klubis ja et kuidas neid äh, häid näiteid siis edasi arendada. aitäh, järgmisena härra Nika, palun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 projekt, mis on väga edukas, üks suuremaid programme üldse Euroopas. ja samuti Genfi projekt. esimest korda ometigi õnnestub meil tipptasemel keskuses katseid teha Euroopas, Ida-Euroopas. mitte ainult Rumeenia teadlased ei tööta selle projekti raames, vaid samuti teiste riikide omad. kas te usute, et on normaalne, et Rumeenia teadlasele makstakse kolm eurot tunnis, Saksa omale aga sada või viiskümmend korda rohkem, olgugi et mõlemad teevad sama tööd. ja see on ju samamoodi kui taksojuhtidele. kaheksakümnendatel pärast, üheksakümnendatel pärast taasühendamist Ida-Saksamaa taksojuht sai viis korda vähem kui Lääne-Saksamaa oma. olgugi, et mõlemad töötasid Berliinis ja tegid sama tööd. me peame sellest mm, eeskujust lahti saama, kui me tahame, et meie koostöö oleks edukas, siis äh, see kogukond, mis ei olegi nii suur, meil ei ole nii palju teadlasi. proua Kabeson de Ruiz ütles väga õigesti, et mida me tahame, siis me tahame respekti ja me tahame võimalust tööd teha ja kogu austuse juures pean ütlema, et äh, küll ajalugu näitab, et meil on õigus. teadlased äh, ka Rumeeniast on väga palju osalenud teadustöös, insuliin ning äh, reaktiivmootor on meie poolt välja mõeldud. ning kõik lennukid, mis praegu lendavad Euroopa taevas, saavad seda teha sellepärast, et meie mõtlesime välja selle reaktiivmootori seega te näete, teadus ei ole mitte liikmesriikide asi, võrdne tasu peaks olema selline, millele, selline küsimus, millele tuleks rõhku panna, kui tahate, et meil edu oleks, kui tahate, et inimesi võrdselt koheldaks, selleks, et kõik võiksid kasu saada olemasolevatest vahenditest. siin on meil üles vaja näidata arukust, mida on vaja. see direktiiv tuleb äh, tühistada, volinik külastas ka Bukaresti kuu aega tagasi, ta mõistis, millised on probleemid, millest tuleneb see erinev tasu. kuidas me üldse saame rääkida teadlastest, kui nad teenivad ainult kolm eurot tunnis? tuleb võtta meetmeid selleks, et olukorda parandada, sellepärast et Euroopa kolmteist riigid on praegu täiesti võimatus olukorras. suur aitäh, härra Kohlitšik! suur aitäh! ma arvan, et oleks hea vaadata ringi Euroopas ja mitte piirduda ainult Saksamaaga. sest et härra Eller, kui küsite küsimusi pärit tulemuste kohta, räägite palkadest ja sellest, kus on rahvusvaheliste ettevõtete peakorterid, kus toimub äh, rakendusteadus, siis teid kindlasti ei üllata see, mida teile äh, öeldakse, te saaksite tegelikult parema pildi reaalsusest. projektide edukust ei ole kerge hinnata. ma mäletan, et meil oli üks klaasisulatusprojekt, me pidime sellest loobuma, me maksime ise lõpuks selle äh, projekti eest, Euroopa raha me ei saanud, meie palgad sama töö eest on äh, kolm korda väiksemad, Tšehhi Vabariigis näiteks võrreldes Saksamaaga. uutes liikmesriikides ulatuvad palgad seitsmekümne protsendini palkadest vanades liikmesriigis. esmalt me peame mõistma, milline on äh, tegelikkus ja alles siis me võime üles näidata pahameelt. rahvusvahelised ettevõtted, äh, nende puhul tuleks ikkagi vaadata, kus nad siis asuvad. mina olen klaasitegija, me toodame klaasi käsitsi, me teame, et Belgias, Ameerika Ühendriikides toimub teadustöö, aga meie koduriigis just äh, teenitakse selle pealt samuti Poolas, Slovakkias, Austrias ja Saksamaal ka osaliselt. siin räägin ainult klaasi tegemisest, ma tean, et olukord võib olla teistsugune teistes sektorites me teame, et teadustöö on äh, enamasti levinud põhja pool, vähem on seda lõunas, peaaegu polegi. kui Euroopat vaadata, veel üks märkus. kolleeg rääkis siin edukast projektist, aga Tšehhis no meil just lennunduses ülikerge lennukitega palju edu saavutatud. tegemist on tõesti suure edusammuga. see oli koostööpõhine projekt Euroopa Liidu ja kolmandate riikidega. ja veel üks märkus teile. kõrgeim äh, töötase Saksamaal on klassitööstuses äh, Ehm, Saksamaal teisel kohal on Tšehhi kahekümne viie tuhandega. tööd tehakse, teadust ka, aga Saksamaal peaaegu ei ole üldse rakendusteadust. aga Tšehhi Vabariigis meil on väga palju töö- ja samuti Tšehhi Vabariigis, aga meil on palju töölisi selles sektoris. siin on suur erinevus uute vanade liikmesriikide vahel samuti tahaksime palgalõhest lahti saada. Tšehhi Vabariigis on võetud meetmeid, et tõstetud eh, palku. paljud eh, meie teadlased lähevad endiselt aga Saksamaale ja Austriasse. suur aitäh! jah, nüüd on meil kõnelejate nimekiri ammendatud. paluksin, et ka Euroopa Komisjoni esindaja võtaks sõna. Enzo Tomadini, palun paar märkust teie poolt. We are rather short of time, so please. meil on aega vähe, palun jah yeah., aitäh, ma tänan teid tänan ka raportööri proua Soledad Kabesson-Ruissi, äh, parlamendi liikmeid nende arutelude eest, analüüside eest ja ka meie külalisi tehtud töö eest ning heade mõtete eest väga huvitav oli kuulata seda kõike, väga palju mõtteid, statistikat, võib-olla statistika puhul oleks meil ikkagi vaja nende üle mõtelda ja teha seda kahekesi koos, sest me peame ikkagi mõistma, kust need arvnäitajad tulevad. aga faktipõhisus on tõesti ähm, kiitmist väärt Teie lähenemine läheb kokku komisjoni omaga, parema õigusloome me ikkagi hindame enne, kui teeme ettepaneku. me vaatame kõigepealt tagasi selleks, et äh, edasi liikuda. Te teate, lugupeetud esimees, meil on ka vahearuanne praegu äh, koostamisel. see muuhulgas tähendab ka avatud konsultatsioone rääkisin just oma kolleeg härra Valdo Fliisiga, kes äh, ütles, et meil on äh, ligi kaks tuhat vastust juba avatud konsultatsiooni käigus laekunud. see näitab, kuivõrd teadus- ja innovatsioonikogukonnad on äh, pühendunud sellele. Te rääkisite sellest vahearuandest lisaks on meil ka veel paneel, mis aitab meile tulevikku vaadata. parlamendiliikmed ja ka külalised toonitasid seda, kuidas teadus ja innovatsioon ei ole iseenesest eesmärgid, vaid vahendid poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. ja see on igati tervitatav mõte. kokkuvõtteks, lugupeetud esimees me äh, panime kirja kõik need mõtted. ja kindlasti kasutame ka kõiki neid andmeid, mis te olete kogunud, kasutame ära kogu selle arutelu rikkust, kus leidis kajastamist väga hästi innovatsioon, teadustöösüsteemi keerukus ja ähm, selle seotus äh, Euroopa ühiskondade ning tööstusega. meil on vaja samuti mm, arvestada kõikide faktoritega, vaadata, mis on mõju, mis on edufaktorid. suur aitäh! suur aitäh komisjonile, mõned küsimused esitati siin härra Ellerile isiklikult. kui tahate midagi lisada, siis palun, aga palun tehke seda hästi lühidalt, sellepärast et tõesti, meil on aega väga vähe um.. I think it's important that we ma arvan, et on oluline, et te mõistaks mind õigesti, tahaksin kolleegidele ütelda, et Poola kelle kolleegiga olen seitsmel kuulamisel osalenud neil teemadel ja mina ja, ja Jerzy Puusek kirjutasime ka ettepaneku uute programmide jaoks. ja mind natukene ärritab see, kui räägitakse sellest, et pool rahast läheb uutesse riikidesse. aga see on selline twinning programm. uued liikmesriigid otsustavad, millise institutsiooni valivad ja siis loovad institutsiooni oma koduriigis. selle programmi loogika äh, on selline, peaks aitama mõista ka statistikat paremini kui aga keegi teine seda institutsiooni ehitab, siis äh, peab olema selleks ka vahendid ette nähtud, nii et loogiline on, et EL-viieteistkümnesse see läheb, sellepärast et nemad äh, on maksnud selle eest, nemad on otsustanud, et nad on valmis neid struktuure esi-, ehitama EL kolmeteistkümnesse nii et jah, isegi selle laiendamisprogrammi raames tegelikult statistiliselt raha läheb jah, EL viieteistkümnesse, aga praktikas on see mõistetav, sellepärast et asja mõte ongi selles, et äh, EL viisteist riigid maksavad millegi eest, mida ehitatakse EL kolmeteist riikidesse. ja EPP nimel ütlen, et väga oluline on just selles äh, valdkonnas jätkata, mina veel kahekordistaksin lausa äh, siin äh, arva, sellepärast et ma leian, et see avatuse programm, twinning ja muu aitab muuta tegelikult kogu struktuuri uutes äh, liikmesriikides, loob uusi struktuure teaduse valdkonnas, võimaldab äh, vanast akadeemilisest süsteemist lahti saada, nii et ärge mõistke mind valesti. me peaksime kokku tulema, arutama seda, me mõist-, me teame neid arve ma arvan, et siin ei ole isegi mitte viis protsenti, vaid kolm koma üheksa, see on veelgi eh, väiksem ja läheb üha väiksemaks, kahju küll. aga me peaksime ikkagi analüüsis mõistma, millega on tegemist ja me peame samuti vaatama, mida teha, et parandada olukorda. ma leian, et kui nüüd aus olla, siis palju vastupanu on tulnud ka EL viieteist, kolmeteistkümnest endast ja ei ole soovitud ilmtingimata äh, teadus- ja arendustegevusse investeerida, seda me oleme näinud ka struktuurifondide raames. meie koos ühisturukomisjoniga hääletasime sellepärast, et meil oleks vaja reservi üks kolmandik struktuurifondidest ning kui te vaataksite hääletusnimekirju, siis te näeksite, et EL viisteist ja viimane Poola valitsus hääletas poolt, teised häälestasid aga selle vastu. nii et mõneti ma arvan, me peaksime ikkagi minema kaugemale selles analüüsis. ja äh, üheksanda raamprogrammiga üheks eesmärgiks peaks olema suurem usaldus. kui me hakkame aga ainult süüdistama, siis see ei toimi. ja kui olen nõukogus, siis veel kolmteist riigid äh, on rääkinud ainult palkadest, mitte millestki muust, nii et ma arvan, me võime küll palkades kokkuleppele jõuda, aga me peaksime ikkagi üritama koos leida lahendusi, mitte lihtsalt üksteist süüdistama. ja lõpuks tõdema, et olukord on ikka sama. jah, kui võin paluda teilt neid vastuseid, suur aitäh! siin tõesti esitati väga palju küsimusi ja võib-olla mul ei õnnestu kõigile neile vastata. aga mõned märkused siiski väärivad seda, et äh, neil peatuksin. esmalt olen väga tänulik proua raportöörile selle eest, et äh, toonitasite, kuivõrd oluline on osalus. sellised programmid nagu raamprogrammid ei äh, seisne mitte ainult tipptasemes, vaid seeläbi tagatakse, et tipptaseme keskused meie kontinendil äh, tõstetakse esile ning inimesi äh, kutsutakse üles osalema seal. erinevad teadlased ja organisatsioonid saavad seeläbi osaleda, see on ka see, kuidas me lõpuks peaksime ebavõrdsusest üle saama kui me räägime tipptasemest, mis on kontsentreerunud geograafiliselt, siis siinkohal tahaksin, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et väga palju on eh, nii-öelda uinuvaid kaunitare. kui vaadata statistikat, siis eh, sellist muljet ei ole aga ka EL kolmteist riikides on selliseid uinuvaid kaunitare, võib-olla kunagi äh, mõni teadusinstituut leiab ka üles oma uinuva printsessi ning äh, tekib äh, suur armastus, aga praegu ütle, ütelgem, et me oleme selles tornis ja keegi ei soovi tulla meie printsesse kaema. härra Elver mainis seda, et Euroopa Parlamendid ootavad äh, ettepanekuid. mina siis kutsun teid üles tutvuma viimase slaidiga minu ettekandest, seal oli kolm äh, võimalikku lahendust. kuid samuti on mul raske mõista loogikat siin, sellepärast et ühest küljest kuulan, et parlament ootab ettepanekuid, aga kui need ettepanekud tehakse, siis kuulame, et jällegi see on sama arutelu mis varem oli, ikka samad seisukohad, mis viis aastat tagasi. minu probleemiks on see, et andmed näitavad, et eh, Horisont kaks tuhat kahekümne puhul oli tõsine disainiviga ning eh, ei arvestatud sellega, et oleks vaja tõsta teatud riikide osalust meil praegu ei ole mingeid võimalusi ka seda teha praeguses olukorras. olukord läheb üha hullemaks. iga hanke puhul kogutakse andmeid ja me näeme, et EL kolmteist riikide osalus üha väheneb miks me siis ei hakka seda lähemalt kaaluma ja miks me ei otsi lahendusi, miks me ei ole avatud äh, teatud mõtete arutamisele, miks me ütleme, et viis aastat tagasi rääkisime millestki ja nüüd me ei taha uuesti nende asjade juurde tulla? ma tõesti kutsuksin kõiki üles tähelepanelikult neid andmeid vaatlema ja võib-olla võiksite äh, kaaluda programmi mõningate joonte muutmist võib-olla tõesti oleks vaja lisaanalüüsi. proua variraportöör Kutritska mainis, et osaluse laiendamine ning äh, tipptaseme levitamine on raskustesse sattunud, mina jah, võiksin ütelda, et ühest küljest on tõsi, et kui me räägime twinningust, siis on partnerid kahest riigist, aga samas ma ei peaks seda osa nüüd kõige optimaalsemaks kogu pakkest. ja ma ei usu, et selle läbi tagatakse kõikide suurepäraste teadusinstituutide osalus EL kolmeteistkümnest viiskümmend kaks protsenti eelarvest läheb veel äh, viieteistkümnesse, nii et see juba on problemaatiline. härra Eeler ilma mikrofonita. Logic of, of a teaming and twinning program is twinning programmide loogika on selles, et makstakse instituudi eest, äh, mis ehitatakse siis EL kolmteist riiki Äh, see laiendamise raha äh, läheb küll EL15-sse, aga see on see loogika. Te saate palju rohkem tegelikult. kuidas te saate ütelda, et laienemine on näide sellest, kuidas kõik läheb, peaks minema EL13-sse, ei, twinning seda tähendabki, et te saate ise otsustada. Is... me peame lõpetama, sellepärast et tõenäoliselt äh, need teemad väärivad veel pikemat arutelu. jah, hästi lühidalt nüüd. härra Mara Kalvari raportöör ütles, et ka EL kolmteist riikide ja EL viisteist riikide seas on erinevaid äh, juhte teatud võrgustikest on osad riigid välja jäänud, nõustun ja see on ka teema, mis vajab äh, lahendamist, kui me räägime üheksandast raamprogrammist. proua Vernik mainis Horisont kaks tuhat kakskümmend võrgustiku rahastamist. võib-olla peaksin uuesti selgitama seda, mis ma ütlesin meil on vaja võrgustikke, mitte lihtsalt rahastamist. paljudele teadlastele rahastamine reisimiseks või äh, koosolekutel käimiseks ei ole iseenesest niivõrd oluline. olulisem on ikka see, kui äh, tegemist on äh, väga heade teadlastega, keda kunagi ei kutsuta teaduskonsortsiumisse, sellepärast et äh, lihtsalt mõned eelistavad oma vanade heade kolleegidega koos töötada, kellega nad on viimased äh, viiskümmend aastat koostööd teinud. proua Niibleri kommentaar. teda siin enam ei ole kas meil on positiivseid näiteid edukatest ka noh, Horisont kaks tuhat kakskümmend projektidest eh, EL kolmeteistkümnes? teaduse vallas minu ülikool, Varssavi ülikool on number üks kasusaaja Horisont kaks tuhat kahekümnest Poolas. samas aga võin päris ausalt ütelda, et meil on olnud suuri kommerts- ja ka innovatiivedulugusid mis on leidnud rahastamist meie enda teadus- ja arendustegevuse ametist ja mitte ühtegi äh, raamprogramm seitse või äh, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastamise juhtumid. nii et me näeme, et kohaliku taseme rahastamine on olnud oluline, võib-olla jällegi on see seotud sellega, et on olnud palju lihtsam saada rahastamist suurteks äh, teadus- ja arendustegevuse programmideks instituutidel ning nad on osutunud eluka, edukaks. suur aitäh! Uh, professor, väga oluline muidugi on arvestada liikmesriikides on üle üheksakümne protsendi teadusuuringute rahast seitsmes raamprogramm on ainult kümme protsenti. kõik muu on ju liikmesriikides. seega see rahastamise proportsioon liikmesriikide allikatest ja seitsmendast raamprogrammist igas liikmesriigis on sama, üks, üks kümnele, üks kolm, kolmeteistkümnele, peame seda meeles. ja härra San Sebastian nüüd well,. Really for... nii palju küsimusi mulle just esitatudki tundub, et äh, arutelu keskendus pigem EL kolmeteistkümnele, mis kindlasti ongi oluline teema. see tuletab mulle siiski meelde kolmkümmend aastat tagasi, kui Hispaania alustas osalemist viiendas raamprogrammis. ka meie jaoks oli tähtis teema, et kuidas osaleda raamprogrammis ja mulle tundub, et me tegime suure hüppe edasi. oli õppimisprotsess, mida toetasid ka regionaalsed öö, äh, omavalitsused ja, ja, ja riiklik tasand andis oma rolli, nii et võib-olla me saame kiirendada seda protsessi. kui ma tõesti ei, ei ole siin olukorras, kui ma saaksin kuidagi mingeid soovitusi anda, kuidas seda teha. kuid äh, meil on olnud väga palju edukaid äh, koostööprojekti teadus, teadusuurijatega nendest riikidest. ja oleme sellega väga rahul. tundub, et minust on mõne, mõneti valesti aru saadud ja ma selgitaksin. loomulikult alusuuringud on äh, olulised, pea, esmatähtsad, kui tõesti tahetakse olla innovatiivsed. ma kindlasti ei öelnud, ei tahtnud midagi öelda, vasta, vastupidist öelda. ma rääkisin ainult sellest, et kolme samba vahel peab olema hea tasakaal. sellest rääkisin, kuidas teadusuuringute erinevad staadiumid ühendada, jõudes siis alusuuringutest turuni me peame arvestama, äh, mis on, millised on hoovad ja ressursid, mida vajatakse igas staadiumis ja kuidas, kus me näeme, kus on puudujäägid, kus protsess ei toimi enam tervikuna, kus tekivad tühikud nii et kogu protsessiga tuleb tegeleda, tahtsin öelda mis nüüd puudutab mõju küsimust erinevatel tehnoloogiakeskustel on erinev mõjupiirkond ja nad tegutsevad ka erinevates tööstusharudes. mõned on kitsamad, mõned on laiemad, mõned on riigiülesed, mõned on regionaalsed kuid, kuid kõikjal avaldab muidugi nende mõju, aga need valdkonnad on erinevad. Nendes piirkondades, kus on tasakaalustatud ökosüsteemid ja on piirkonnad, kus juhtub kõige enam mõelgem ökosüsteemidele. hea, head ülikoolid ei ole mitte ainus põhjus, miks äh, liikuda kuhugi või ega ka mitte ettevõtluskapital ei ole ainus tingimus. meil on vaja tasakaalu selleks, et tekiks äh, ühendatud ökosüsteem. ja küsimus, kas ma muudaksin hindamissüsteemi? jah, muudaksin küll. me me ei saa endale lubada me, kõiki neid kulusid, mis on seotud ettepanekutega. me peaksime tõesti minimeerima tööd, mida me teeme selleks, et häid äh, ettepanekuid saada, nii et meil on tõesti vaja kahetasandilist hindamist. ja kui me selle kõik oleme ära teinud, siis peame ka leidma vahendeid, kuidas äh, kõik tehtu ära kasutada ja edasi minna, aitäh! suur tänu selle väga huvitava arutelu eest. tänan teid kõiki, äh, kõiki meie pane-, paneeli liikmeid, kõnelejaid. tänan teie ka väga intensiivsete ettepanekute sest mõnikord on olnud lausa nimekirju ettepanekutest üheksanda raamprogrammi tarbeks ja tänan ka kolleege parlamendist. oli väga huvitav kuulamine. väga tähtis teema. me tunneme endal vastutust üheksanda raamprogrammi suhtes mitte ainult äh, ei huvita meid Horisont kaks tuhat kakskümmend vahearuanne. nii et suur tänu huvitava arutelu eest selle aja eest, mida te kuulutasite ITRE koosolekul, kuulamisel ja nüüd me jätkame viimase ITRE komisjoniga sellel aastal, järgmine on kaheteistkümnendal jaanuaril kell üheksa null null. ja kestab see pool, kolm ja pool tundi. see on viimane koosolek enne esimese poolaasta lõppu, esimese pool töö, esimese ameti pool, aja poole aja möödumise lõppu Euroopa Parlamendis. ma arvan, et hea uudis on see kõigile, et varsti tulevad jõulud ja, ja ka head uut aastat saame varsti. jaa, ei, meil on siiski veel jõuluüritus tulemas, ei, ei soovi veel häid jõule teile, aga muidugi meie paneelil osalejatele küll häid jõule. niisiis kaheteistkümnes jaanuar ja, ja jõulutrink muidugi enne seda